ei ole ühtegi põhjust, miks ta ei võiks olla parlamendisaadik, aga läheme nüüd arutelu juurde. põhjapaberupunkt number üks on ühine arutelu pangandusliidu kohta. kõigepealt Höökmargi raport krediidiasutuste investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning teine raport ühisarutelul on soovitus teisele lugemisele härra Peeter Siimonilt ja puudutab see hoiuste tagamise skeeme ma tahaksin kõigepealt alustuseks sõna härra Hökmarkile anda, kes on üks raportööridest, teil on neli minutit. mikrofon palun härra Hökmarkile. Uh, proua juhataja, täna peame me siis otsustama selles osas, mis, milline saab olema Euroopa pangandussektori ja pangandusliidu alustala ning äh, maksevõime taastamise kriisilahenduse raamistik on selle nurgakiviks eelmise aasta detsembris õnnestus meil kokku leppida poliitiliselt äh, uues seadusandluse tüübis. seni ei ole meil olnud ühtseid reegleid selle kohta, kuidas äh, tegeleda pankroti äärel oleva pangaga Euroopa Liidu tasandil ega ka liikmesriigi tasandil. uus seadusandlus äh, sätestab siis täpselt selle, et mis saab siis, kui panka tegevus tuleb lõpetada, kuidas seda teha nii, et sellel oleks kõige vähem mõju maksumaksjale ja see ei seaks ohtu finantsstabiilsust. see toob sisse eh, teisendamise põhimõte, mis tähendab, et aktsionärid on esimesed, kes peavad kandma kulud pankade pankrotistumise eest. ning see eh, paneb paika ka väga kindlalt selle, kuidas eh, asukoha ja päritolu liikmesriigid omavahel peavad suhtlema ja ametiasutuste Äh, tegevuspiirid on väga selgelt paigas. siin on öeldud ka see, et kohustuste ja nõudeõiguse teisendamine on peamine viis, kuidas probleeme lahendada, kuid äh, mõnel juhul võib olla äh, vajalik ka riigi sekkumine. mitte keegi ei tohi aga eeldada seda, et tulevikus hakkab maksumaksja enam panku välja aitama ja öö, me, siin ei ole öeldud, et selleks, et finantsstabiilsus tagada, peab alati tagama riigi sekkumise, mul on väga hea meel, et selline tasakaal on leitud. panganduse öö, kriisilahenduse direktiiv äh, loob siis äh, aluse ka ühtsele kriisilahenduskorrale. siin on äh, alguspunktis need reeglid, mis seatakse kõikidele kahekümne kaheksale liikmesriigile ja üle terve liidu kehtivad siis samad reeglid ja proua juhataja, ma arvan, et see on põhimõttelise tähtsusega, sellepärast et see näitab seda, et kui euroalas räägitakse pangandusliidust, siis äh, ei kardeta enam äh, killustumist pangandusturul, sellepärast et äh, kogu asja aluseks on kriisilahenduse korra direktiiv. ja ma arvan, et see on asi, millele tasub mõelda tulevikku silmas pidades sellepärast et Euroopa majanduse tugevus ja Euroopa finantsturgude tugevus seisneb äh, meie võimes ühtselt tegutseda ja kõikide ressursside mobiliseerimises erinevatel turgudel ja nende koondamises ühtseks finantsturuks. proua juhataja, kui me vaatame aga asjale laiemast perspektiivist, siis äh, täna äh, on veel arutelul ka teised finantsturge puudutavad äh, äh, raportid ja eelnõud ja ma arvan, et sellist asja pole Euroopa varem näinud ja ma arvan, et järgmiseid aastaid oleks äh, mõttekas kasutada äh, järelemõtlemiseks, kui kaugele me läksime, mida me saavutasime ja millised saavad olema tulemused, kui kogu see seadusandlus rakendub. minu meelest on väga oluline äh, mõista seda, et kuidas äh, finantsturud hakkavad nüüd pärast neid suuri ambitsioonikaid samme seadusandluse vallas toimima. ja ma arvan, et äh, ei ole vale, kui ma ütlen, et me sillutame praegu tee stabiilseks pangandussektoriks, mis hõlmab endas aga ka võimalusi dünaamiliseks äh, otsuse langetuseks, kuivõrd me rõhutame seda, kui oluline on see, et iga panga juhtkond kannab oma vastutust kui pangad ja pangaomanikud enam ei arva, et keegi teine tuleb ja päästab nad välja, on ilmselt ka vastutus nende endil, nendel endil ja nende endi südames suurem. ja niimoodi taastatakse ka pangandussektoris turumajanduse põhimõtted me oleme teinud ära palju, äh, me oleme seadnud kapitali miinimumnõuded, meil on hoiuste tagamise skeem, meil on tulemas uued finantsinstrumendid, uued tuletusinstrumentide reeglid ja nii edasi ja ma arvan, et kui me kõigele sellele pilgu heidame, siis me näeme, et me oleme saavutanud üsna palju ja nüüd on aeg hakata vaatama, kuidas see asi kõik välja näeb ja kuidas ta toimib. ja ma arvan, et me peaksime aga tähelepanu pöörama ka sellele, mida meil on veel vaja, meil on vaja dünaamilist finantsturgu. ja ma arvan, et lakmustestiks on siin see, et kas meil õnnestub Euroopa majandus panna jälle kasvama. ma olen väga uhke selle meie töö tulemuse üle, ma tahaksin tänada kolleege Äh, väga professionaalse suhtumise eest äh, ja et nad on heatahteliselt lähenenud sellele protsessile. suur tänu, Elisa Wolf, Philipp, Viki ja kogu teie personalile, suur tänu, suur tänu majanduskomisjoni sekretariaadile äh, väga suure abi eest ja suur tänu, volinik Barnier, teile ja teie meeskonnale töö eest, mille teie olete ära teinud. ja nüüd oleme megi siis sillutanud öö, stabiilsema ja dünaamilisema Euroopa pangandussektori jaoks tee, ootame nüüd siis uusi töökohti ja uut majanduskasvu, suur tänu! aitäh, nüüd on sõna teisel raportööril, härra Peeter Siimannil, neli minutit. suur tänu, juhataja! lugupeetud kolleegid ma näen siin inimesi, kes on koostööd teinud selle raporti koostamisel, suur tänu teile ja suur tänu ka kõigile äh, minu töötajatele. me oleme nüüd äh, jõudnud selleni, et meie ametiaja lõpuks oleme õigeaegselt maksumaksja jaoks äh, pangandusliitu loomas. esimest korda on, on meil õnnestunud äh, maksumaksja võtta eesliinilt ära ja selle asemel on ta saanud äh, Äh, istuda tagumistele kohtadele. maksumaksja ei ole enam äh, esimene äh, kilp pankade päästmisel, nagu see minevikus on olnud. meil on see õnnestunud koostöös komisjoni ja nõukoguga ja meil on õnnestunud lisaks järelevalvele, lisaks sellele, et on loodud kriisilahenduse Äh, ühtne kriisilahenduse asetus on õnnestunud ka hoiuste tagamise skeem luua. see on skeem, mis on küll mõnede väikeste äh, komberdustega äh, siiski jõudnud õigele teele. me oleme need tõkked ületanud ja me jõudsime ka esimesele lugemisele eh, selle seaduseelnõuga ja nüüd oleme teisel lugemisel. me oleme väga palju saavutanud. kõiges kahe poole kolme aastaga oleme saavutanud eh, tulemusi, millega nõukogu varem ei olnud eh, nõus. vaatame kas või hoiuste mm, tagamise fondi suurust. varem oli selle fondi rahaliste vahendite suurus vaid napilt pool sellest, mis, mis on selle suurus täna, nii et nüüd on meil maksumaksjatele kahekordne kindlus, kahekordsed tagatised äh, ja see tähendab, et pangad on tulevikus võimelised ise lahendama probleemid ja seda ei pea tegema üldsus. me oleme ka väljamaksete probleemi lahendanud, kaks aastat tagasi öeldi, et see ei ole võimalik, et tavalised lihtsad inimesed saavad lühikese aja jooksul juurdepääsu oma rahalistele vahenditele. me oleme selle siiski saavutanud tavalise jooksevkonto omanike jaoks on paari päeva jooksul olukord endine. jah, me oleme öelnud, et sellised äh, skeemid tuleb kasutusele võtta ka teiste, kõikide liikmesriikides. me oleme saavutanud selle, et põhi, et me järgime seda põhimõtet kõigi pankade puhul, et riskikäitumine toob kaasa vastutuse me oleme suutnud asjad jällegi eh, pea pealt jalgade peale pöörata. ma olen teadlik, et see tuleb veel praktikas läbi proovida, ma tean, et tegemist on niivõrd suure süsteemiga, et siin tuleb veel eh, võib-olla veidi seda putitada, aga ma olen täiesti kindel, et meie koda, üheskoos samuti komisjon ja nõukogu tuleva, eh, tulevikus järgmisel ametiajal veel need viimased muudatused läbi viib, mida on vaja. ma soovin siinkohal tänada variraportöör kõige selles, mida oleme saavutanud, samuti komisjoni ja äh, härra Barnier'd ja eelkõige ka Leedu eesistujat, kellel oli julgust seda näiliselt lootusetut äh, ähm, raportit hoiuste tagamise kohta, et, et nad, et neil oli julgust see päevakorda võtta ja me saame täna öelda, et on rõõmupäev Euroopa maksumaksjatele ja Euroopa eh, kontoomanikele. aitäh! palju tänu! ja nüüd saab nõukogu nimel sõna minister Venizelos, palun! kirje ja kirje aitäh, proua president, austatud parlamendisaadikud. ma usun, et äh, on tõesti äh, õnn ja au esineda täna siin teie ees äh, esmatähtsal arutelul, kus me astume olulise sammu edasi selleks, et saavutada integratsiooni Euroopa Liidus pangandussektoris. pangandusliidu kiire väljakujundamine saadab eh, selge ja vajaliku sõnumi kõigile selleks, et Euroopa Liitu saab usaldada, saab usaldada juhtimas meid välja majanduskriisist, tagamaks, et meie finantssüsteem toimib tõesti sujuvalt ja hästi. pangandusliidu loomine on ääretult oluline ja hädavajalik. see aitab meil murda eh, seos pankade ja riigivõla vahel, mis oli väga teravalt ilmne majanduskriisi, finantskriisi käigus, mis mõjutas meid eh, pikkade aastate vältel tõsiselt. see on väga oluline meie finantsturgudele, see on väga oluline selleks, et eh, tõhustada teenuste turgu, finantsteenuste turgu Euroopa Liidus pangandusliidu loomisega loome olulise aluse selleks, et aidata Euroopa Liidul tulla välja majanduskriisist, tagada majanduskasvu. aluseks on võetud äh, solidaarsus äh, põhimõte Euroopa Liidus, mille alusel ehitatakse üles pangandusliit, millest on kasu äh, kogu Euroopa Liidule, kogu meie siseturule mis puudutab seda minimaalset regulatiivset raamistikku, eh, siis eh, me kõigepealt alustasime kapitalinõuetega, mis eh, loob aluse selleks, et kõikidel pankadel oleks piisav puhver olemas, piisav likviidsus selleks, et tulla toime ka võimalike mm, kriisiolukordadega. Ehm, vastavalt Basel kolmele on sisse toodud täiendavad nõuded, loodud regulatiivne raamistik, mis hõlmab ka hoiuste tagamise kava, mis aitab vältida probla-, probleeme, mis tooks kaasa ebastabiilsuse, see tähendab seda, et hoiustajatel on piisavad tagatised teatud ulatuses oma hoiustele pankades et nad teavad, et kui pank peaks minema pankrotti, muutuma maksejõuetuks, siis teatud määral on neie, nende hoiused tagatud. see on väga oluline ka VKE-dele ning riigiasutustele. ning nõukogu nimel ma ootan, et seekord tõesti me üheskoos astume olulise sammu selleks, et luua hoiuste tagamise kava, eh, nii nagu me oleme teinud koostööd viimaste aastate jooksul muudes küsimustes Euroopa Parlamendiga, et luua vajalik süsteem. et meil tõesti oleks eh, Euroopa hoiuste tagamise kava olemas, see on oluline nii euro Euroopa Liidule tervikuna kui ka euroalale. ja tulles nüüd kriisilahendus ja maksevõime taastamise teema juurde, siis ka see on üks kindel osa üleüldisest ülesehitusest, mis annab võimaluse pankadele jääda ellu rasketes oludes. see puudutab pankade põhifunktsioonide säilitamist toetust selleks äh, ja seda sellisel viisil, et, äh, et kulusid ei kanna eeskätt äh, maksumaksjad, vaid pangad ning pankade osanikud. ning lubage lisada juurde üks aspekt ka selle kohta, mis puudutab järelevalvemehhanismi. järelevalvemehhanism luuakse selline, mis hõlmaks pankasid kogu Euroopa Liidus. see laieneb süsteemselt olulistele pankadele ning see näeb ette koostöö tegemise riiklike järelevalveasutustega, see tähendab seda, et meil on võrdsed võimalused, võrdne konkurents tagatud kõikidele ning nõukogu nimel tervitame ka seda, et meil on võimalik, võimalus nüüd sõlmida vastavad lepingud selleks, et tõesti see oluline õigusakt saaks hakata toimima. tegemist on olnud pika, raske ettevalmistustööperioodiga ja loomulikult kompromisside puhul, nii nagu alati, tulemus ei meeldi kõigile ühetaoliselt, aga tegemist on kompromissiga ning ma usun, et me selle kompromissi põhjal suudame jõuda kokkuleppele ja suudume, suudame luua süsteemi, mis äh, toimib. see on olnud ambitsioonikas ettevõtmine, me astume nüüd järjekordse sammu selleks, et luua üles vajalik struktuur, vajalikud tagatised meie hoiustajatele, meie maksumaksjatele, mis aitavad eh, luua süsteemi stabiilsuse, vältida tulevasi kriisi. tahaksin väga tänada raportööre, variraportööre ning Majandus- ja Rahanduskomisjoni esimeest ja liikmeid suure panuse eest, mille te olete andnud eh, selle töö edendamisse ning eh, ka volinik Barnier on mänginud keskset rolli selles töös. tahaksin tänada ka volinik Barniet tehtud jõupingutuste eest ning ka Janis Turnarat tahaksin tänada ehk meie ministrit, kes nõukogus suunas arutelusid. tahan tänada kõiki, kes on otseselt ja kaudselt andnud oma panuse. aitäh! Grazie ministro, la parola al commissario. suur tänu, härra minister ja sõna saab nüüd volinik Barnier suur tänu, proua juhataja, tere hommikust kõigile! tegemist on täna tõesti väga olulise hetkega, mitte ainult sellepärast, et toimub viimane osa istungjärk parlamendi jaoks enne valimisi, vaid ka sellepärast, et selle ühise aruteluga ehitame me üheskoos eesistujariigiga kõik üles äh, seadusandluse arhitektuuri finantsstabiilsuse tagamiseks Euroopa Liidus ja loomulikult me ei ole veel välja tulnud äh, rakkus, raskustest, äh, mis tabasid meil kahe tuhande, meid kahe tuhande kaheksandal aastal. Äh, see majanduskriis murdis selgroo meie majanduskasvu puhul, see tõi kaasa riigivõlakriisi ja sinna järgi majandus- ja sotsiaalkriisi, mille mõõtmeid me ei suuda tänaseni hoomata selle kriisiga silmitsi seistes ähm, juba veebruarist 2010 oleme me üheskoos austatud parlamendiliikmed kõvasti tööd teinud ja mul on väga suur au äh, koos äh, komisjoniga ja äh, härra Barroso juhtimisel esitada teile olnud nelikümmend seadusandlikku ettepanekut finantsstabiilsuse tagamiseks äh, ning äh, selle arhi-, kogu raamistiku äh, keskpaigaks on olnud äh, Otmar Kaarase poolt veetud seadusandlik töö, mis tagab siis stabiilsuse pankades kõikides liikmesriikides me oleme jõudnud üsna kaugele, meil on siis ühtne eeskirjade raamistik, sinna kuulub ka pankade kriisilahenduse direktiiv ja hoiuste tagamise skeem. Teie raportöörid, kes hetk tagasi sõna said, on ära teinud suurepärase töö, Peeter Siimon ja Gunnar Hökmark, ma tahaksin neid siin kindlasti tänada, nagu ka nende kaastöötajaid, aga ka majanduskomisjoni, nende esimeest Sharon Bowles'i ja variraportööre tegemist on äh, kahe ettepanekuga mis siis üheskoos on leidnud finantsturgude jaoks tasakaalu luuakse ühtne äh, reeglite ja raamistik tervele euroopa liidule pankade jaoks ühtsed meetmed enneta- kriiside ennetamiseks äh, nendeks ettevalmistamiseks ja ühtsed meetmed ka kriiside lahendamiseks pangandussektoris Eh, seni on selle koorma välja pidanud kandma maksumaksja, kellelt on palutud siis seda, et nad maksaksid kas eh, pankade vigade või eh, nõrkuse eest meie ülesanne, mis oli juba algselt väga raske, muutus veelgi keerulisemaks, arvestades arenguid majandussektoris kahe tuhande kümnendast aastast on turgude kriis, finantskriis muut-, muutunud väga teravaks, eriti euroalas riigivõlakriis oli väga tõsine ja me pidime tegutsema kiiremini ühtsemalt tööd tegema ja see suruski meid selleni et me tulime ühtse kriisilahenduse korrani usaldusväärse korrani millele me panime siis üldnimeks ehm, pangandusliit kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast oleme me väga konkreetseid samme astunud selles suunas ja ma tahaksin tänada erinevaid eesistujaid kes üksteise järgi on selle asjaga tegelenud küpros iirimaa leedu leedule viidati siin juba loomulikult äh, ma tahaksin ähm, äh, tervitada siin ka kreeka asepeaministrit venizelost ja äh, tahaksin tänada ka rahandusministrit Janis Stomarast Kreekast ja tema meeskonda me oleme seega pannud sisse järgmise käigu ja liikunud edasi kiiremini ja äh, par- Euroopa Parlament on juba kahe tuhande kümnendast aastast selle asjaga tegelenud, Elisa Ferreira, teie raportöör just nimelt nõudis seda, et äh, pankade kriisi lahendamiseks loodaks Euroopa-ülene raamistik, tagamaks finantsstabiilsus. see oli äh, kirjas teie resolutsioonis ja millest sai tule äh, siis natukene hiljem meie töö alus. neli aastat hiljem me näeme seda, et kontseptuaalsest ettepanekust on saanud reaalsus, on äh, läbitud esimene faas juba, on toodud ühtne järelevalvesüsteem sisse, mis on karmim kõikide pankade jaoks kasutatakse eh, neid samu reegleid mis kehtivad eh, ühtse turu jaoks meil on siis ühtne ja ainult üks reeglite raamistik eh, ja euroala jaoks siis on see lähenemine veelgi föderaalsem. Marianne Tyson, Sven Kiigold, ka neid ma tahaksin tänada ja nagu ka kõiki variraportööre, kes selle asjaga on tegelenud. Euroopa Keskpangas on Daniel Nui, Sabine Nautenschläger, Äh, tegelenud järelevalvesüsteemi ülesehitamisega ja tänaseks on see siis operatiivne ja äh, sisse on toodud äh, läbipaistvamad varade kvaliteedi analüüsid, taluvustestid läbipaistvamad turgude jaoks ja kodanike jaoks, aga pangandusliidul on kaks jalga, kõigepealt järelevalve jalg ja siis äh, Ehm, kriisilahenduse osa, eh, kriisilahenduse osa oli võib-olla isegi raskem üles ehitada kui ehm, järelevalve osa, sellepärast et esialgu olid seisukohad väga-väga erinevad. Teie koda on üles näidanud suurt praga-, pragmatismi. Eh, see on eh, nõudnud suurt tahet, et jõuda kompri-, kompromissini ja ma tahaksin teid tõesti väga soojalt tänada, soojalt tänada teid, Elisa Ferreira, selle töö vedamise eest ja loomulikult majanduskomisjoni esimeest ähm, Sharon Bowlesi, aga ka raportööri äh, Wortmann Kooli, Sven Kiigold, Vicky Ford, kes on teinud ära suure, suure töö, läbirääkimised olid pikad ja kestsid teinekord äh, tunde ja tunde kokku, istusime koos peaaegu kakskümmend tundi me arvan, et äh, me oleme väga tõsiselt võtnud oma äh, Äh, ülesannet, me oleme sellega hakkama saanud, me oleme taganud selle, et pangandussektor on robustsem ja et usaldusväärsus pangandussektori ja euro vastu on taastatud äh, nüüd neile, kes meid kuulavad äh, siin kojast väljaspool, tahaksime teile rääkida nendest, mida me oleme saavutanud, me oleme näinud paradigma muutmist, me näeme seda, et kriisilahenduse eest vastutavad kõigepealt aktsionärid ja panga omanikud, on sisse toodud nõudeõiguste teisendamise süsteem ja meil on terve raamistik kõikide pankade jaoks ka ja ka kriisi tagamisfondi läbi. panganduskriise äh, ei ole olnud väga palju, kus on palu-, pidanud kasutama ära maksumaksja raha, neid võib ühe käe sõrmedel üles lugeda äh, aga kui meil oleks selline, selline süsteem olnud paigas enne, oleks olnud see kulu maksumaksjatele väiksem. nüüd Äh, hoiuste tagamise skeem äh, tagatud on kõigile saja tuhande euro suuruses hoiused see on igal juhul kõikide jaoks tagatud aga ka äh, kõrgemate summade puhul on üksikisiku jaoks risk et tema raha läheb kaduma palju väiksem see on kindlasti leevenduseks üksikisikutele ja VKE-dele kindlasti nüüd Euroopa Liidus on ka olemas meetmed tänases selleks et ette valmistuda kriisideks räägitakse järjest rohkem seda, et ennetamine maksab vähem kui pärast asja parandamine. see on äh, katastroofide puhul alati nii. Ähm, katastroofiteadused on seda, kui neid võib niimoodi nimetada, äh, alati öelnud, nii et ennetustegevus on alati äh, odavam kui improviseeritud ja kohapeal välja mõeldud lahendus ja parandustööd. ja Äh, nii on võimalik võib-olla tulevikus kriise lahendada niimoodi, et finantsstabiilsus ei satu otsus. nüüd edasi euroalas ja kõikides liikmesriikides, kes soovivad äh, selles süsteemis osaleda, on kriisilahenduse direktiiv tagatiseks selleks, et reeglid ka tõesti kõikide pankade jaoks kehtivad. Äh, tulemas on kriisilahendusnõukogu, tegemist on tsentraliseeritud nõukoguga, see on usaldusväärne süsteem, see on jah keeruline, selle üle on ka minul Ehm, nii mõndagi kahjatseda aga eh, komisjonil on võimalus eh, sekkuda nõukogu töösse kuid eh, see näitab aga ka seda et kui suur usaldusväärsus pannakse nendele pankadele kogu süsteemi aluseks on usaldusväärne rahastamine see peaks olema paigas siis kaheksa aasta pärast ja umbes kuuekümne protsendi võrra kaks aastat edasi siis peaks olema tagatud äh, peaks olema mutualiseeritud siis need kohustused ning äh, kindlasti on äh, ka hoiuste tagamise skeemi puhul arvestatud kriisilahenduse korra direktiiviga ja veelgi olulisem on see, et see kehtib kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks. daamid ja härrad, ähm, ma pean teid kindlasti tänama Euroopa Komisjon on äh, lähenenud oma tööle veendunult, äh, see ongi normaalne ju tegelikult, äh, aga öö, olen saanud ka teie poolt tänusõnu minu meeskonna ja öö, aadressil ja tõesti, nad on teinud väga tihedalt koostööd teiega. Te olete kompromissi võtnud vastu, see pole olnud selle teie jaoks lihtne nimelt ma pean siin silmas valitsustevahelise kokkuleppe äh, süsteemi mis on valitud see ei olnud teie jaoks lihtne aga väga palju on saavutatud, me oleme taganud stabiilsuse, eh, on tagatud hoiused, tähtajad on lühemad hoiuste väljamaksmisele ja nii edasi ja see kõik on olnud võimalik ainult tänu teile, tänu teie kindlameelsusele, tänu teie ambitsioonidele ja tänu sellele, et teie kokku pandud eh, seadusandlikud tekstid eh, on täpselt sellised, nagu nad on Euroopa puhul on tegemist olnud kindlasti kogu selle finantssektori paketiga kõige ambitsioonikama projektiga vist üldse pärast euro kasutusele võtmist. meie partnerid G kahekümne puhul, neile tuleb näidata seda, et kogu see asi toimib, meil on vaja aega selleks, et hinnata seda, mis on saavutatud ja näha seda, et me oleme finantsstabiilsuse nimel astunud õigeid samme, nagu Gunnar Hökmark hetk tagasi ütles, nüüd see raamistik on paigas äh, oluline on see, et see, et see alus jääks paika, oleks nii robustne kui võimalik. Äh, ja loodetavasti äh, taastub mõneti ka see moraalsus turgudel, mis seniseks, mis praeguseks kadus ja loodetavasti tagab see kogu Euroopa jaoks konkurentsivõime. suur tänu. suur tänu, volinik. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel esinejad, äh, Rahvapartei nimel härra Palts, palun. suur tänu, proua juhataja, minu meelest on Pangandusliit see kõige olulisem projekt meie ametiajal finantsvaldkonnas ja ma olen täielikult nõus volinik Paniega kes tõi just samalaadsed argumendid. variraportöörina Rahvapartei poolt oli minu ülesandeks äh, muidugi äh, või oli minu jaoks muidugi eriti oluline see Pangandusliidu kolmas sammas hoiuste tagamise skeemid ja sellepärast on mul hea meel, et meil oli võimalik see väga oluline teema nüüd lõpule viia. ma loodan, et me tõesti oleme jõudnud hea tulemuseni, mis puudutab hoiuste tagamist. teeksin väikese tagasivaate veel juba kaks aastat tagasi, kahe tuhande kaheteistkümnendast äh, veebruaris tegime esimesel lugemisel parlamendis oma seisukoha selgeks, kui nõukogu blokeeris läbirääkimisi ja möödunud äh, detsembril siis Leedu eesistumise ajal läbirääkimised äh, läbirääkimised jällegi algatati ja me jõudsime kokkuleppele seitsmendal detsembril. me oleme teinud väga olulise sammu, leidnud olulise tähise, mis puudutab hoi-, hoiuste äh, kaitset. Neile on tagatud äh, kuni saja tuhande euro ulatuses hoiuste äh, kaitse ja seda ilma igasuguste agadeta. sellega on väike, väikeste, väikehoiustajate huvid tagatud. ka mis puudutab pankade Mm, kriisilahendust, on Euroopa näidanud äh, olulist tegutsemisvõimet äh, sellel olulisel alal tulevikus. Äh, ei ole, ei ole enam võimalik päästa pank, pankasid, kes oma pankrotiga või maksev jõuetuks muutmisega siis ka endaga kaasa tõmbavad muid olulisi asutusi. me oleme pannud mm, olulised alustalad äh, pangandus, äh, tugeva pangandusliidu loomiseks ja oleme loonud äh, süsteemi kriisi lahenduseks. meie eesmärgiks oli ame, meie ametiaja lõpuks see projekt lõpule viia ja me oleme selle praktiliselt ka saavutanud. suur tänu! aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ferreira, teil on neli minutit, palun. aitäh, proua president. Ehm, sellekordsel äh, täiskogul äh, võtab Euroopa Parlament vastu kolm täiendavat äh, alustala, mis on vajalikud selleks, et ehitada üles süsteem toime tulemaks tulevaste finantskriisidega me oleme õppinud viimasest kriisist, nagu te mäletate, siis Äh, pankade päästmine võttis pea äh, kakskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu SKT-st ning ähm, ettevõtted sattusid kriisi, mille tulemused ei ole paljuski tänini ületatud. juba kahe tuhande kümnendal aastal äh, volinik Barnier mainis parlamendi algatusraportit, kus juba siis meie parlamendis kutsusime üles tegutsema sihikindlalt ning ähm, härra Barnier juhtimisel on äh, leidnud nüüd lahendus äh, kriisile. pangad on meie majanduse jaoks äh, väga olulised need on olulised ka kõikidele meie peredele selleks, et toime tulla. pankade tegevus peab olema prognoositav, meil peab olema äh, korralik nõudeõiguste teisendamise süsteem selleks, et vältida olukorda, kus maksumaksjad peavad kinni maksma pankade maksejõuetusega tulenevad probleemid, meil on vaja hoiuste tagamise kava, millega tagatakse kuni sajatuhandesed hoiused. meil on vaja pangandusliitu, millel on ühtne järelevalvemehhanism mis tuleneb Euroopa Keskpangast, ehm, selle me oleme kokku leppinud. meil on ka eh, tugev süsteem pangakriiside lahendamiseks välja töötatud ning olen veendunud, ehm, olles raportööriks, et me suudame anda omapoolse panuse selleks, et veelgi parandada nõukogu poolt välja töötatud eh, teksti meil on vaja luua süsteem, mis äh, on vaba liikmesriikide poliitilisest äh, mõjutustegevusest. Äh, meil on vaja oma tegevust kiirendada selleks, et, et Euroopas oleks usaldusväärne, hästi toimiv süsteem. siinkohal tahaksin siiralt tänada mm, Sharonit, Sylvie, Sveni, Vikit Eh, neid nelja inimest, kes kuulusid läbirääkimiste meeskonda. palju tänu teile teie jõupingutuste eest, teie töö eest, vastupidavuse eest. tahaksin tänada ka fraktsioonide esimehi, eriti meie fraktsiooni sotsiaaldemokraatide esimeest ning ka parlamendi presidenti. Te kõik olete teinud tihedalt koostööd selleks, et sihikindral luua üles hästi toimiv süsteem ning eh, me oleme muutnud eh, ka Euroopa Parlamendi kindlameelseks ja usaldusväärseks läbirääkimiste partneriks. tahaksin tänada ka eh, Kreeka eesistujat, nende rahandusministrit ning ka euroala juhti härra Dijsselbloemi tõsiste jõupingutuste eest kaasseadusandjana ning palju tänu ka Euroopa Komisjonile igakülgse abi eest, mida te olete osutanud loomulikult ilma kõikide meie personalita, meeskondadeta ei oleks olnud see võimalik. samas nüüd tuleb pöörata pilk ellurakendamisele. hea oli kuulda täna, et, et valitsustevaheline leping kirjutatakse alla enne jaanuari kaks tuhat kuusteist ning me tervitame ka eh, mõtet, et mm, krediidiliin peaks olema avatud kohe pärast kriisilahendusfondi loomist sellised instrumendid nagu eh, preventatiivne eh, kapitaliseerimine on väga oluline selleks, et tagada olukord, kus maksumaksjad ei pea enam pankade pankrotti kinni maksma ning tule, tuleb luua ühtne eh, hoiuste tagamise süsteem, et see toimiks igal pool ühetaoliselt, tuleb lõhkuda seos pankade ja riigivõla vahel Eh, tagamaks, et eh, tõesti pangad suudaksid pädevalt oma tööd teha, seda tööd, eh, mille jaoks nad on loo-, loodud ning kui me suudame kõik selle ellu rakendada, siis kindlasti oleme loonud hästi toimiva süsteemi. aitäh ning Alde nimel saab nüüd sõna härra Klints head kolleegid, finantssektor heitis meile ette, et viimastel aastatel oleme nad üle ujutanud tohutu eeskirjade tulvaga. ma arvan, et kõik need projektid, mis me oleme ette võtnud, olid õiged sammud ja et oli vajalik need ettevõtmised ka läbi viia, et suurendada finantssektori eh, turvalisust, kuid ma leian eh, valik, nii et me panime oma prioriteedid valesti paika. me oleksime pidanud alustama pangandusliidust, sest just äh, selle eesmärgiks oli see hukatuslik seos pankade ja riigisektori vahel murda. ma tahaksin mõned olulisemad äh, äh, punktid äh, Pangandusliidu kohta välja tooma. üks, üks olulist oli see, et meil ei ole enam vahekohtu ähm, menetlusse ja paremini kaitsta, kaitstakse hoiustajaid. ma kardan, et siin võib järelevalve ja finantspoliitika vahel tekkida vastuolud. ja samuti see kvaliteedi ähm, ülevaade, mida, mis viiakse läbi Mm, siis reitinguagentuuride poolt. minevikus ei ole eh, nad alati õigesti hinnanud eh, pangad, pankade olukorda. on oluline seda sektorit konsolideerida ilma poliitilise sekkumiseta. ma arvan, et eh, nõudeõiguste teisendamise või siis pankade päästmise asemel nõudeõiguste teisendamine viib õigete tulemusteni, nimelt et maksumaksja ei pea seda enam kinni maksma. see põhimõte, et risk ja vastutus peavad olema omavahel seotud, peab jällegi kehtima. tulemus ei ole päris see, mida meie parlamendina soovisime, mida me endale ette kujutasime, ma usun, et see on vastuvõetav. kaheksa aastat rahastamiseks, mitte kümme, hea küll, juba pärast äh, kahte äh, aastat äh, siis ähm, Äh, äh, riigistamise on, see on ka vastuvõetav. ja, ähm, ja ka see, et äh, panuse maksmine oleneb sellest, kui riskantne on, on pangaäri, see kõik on vastuvõetav. ma nii et põhimõtteliselt oleme õigel teel selle ettepanekuga, aitäh eh,. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Lambert äh, Roheliste nimel, teil on kaks minutit. suur tänu, proua juhataja. mitte kunagi enam midagi sellist. mitu korda oleme me kuulnud neid sõnu, mitte kunagi ei tohi enam lubada seda, et maksumaksjal on kohustus äh, pankrotistunud pank välja aidata ja täna, alles täna meie mandaadi viimase istungi ajal võtame me vastu tekstid, mis tõesti selle ambitsiooni ka tegelikkuseks teeb, et me kaitseme maksumaksjat äh, pangandussektori tegude eest ja need tekstid, mis täna vastu võetakse, kindlasti on pikk samm edasi selles valdkonnas. jah, pankade omanikud, pankade loojad, aktsionärid äh, tulevad enne mängu kui maksumaksjad, aga ma olen natukene üllatunud, nimelt nende läbirääkimiste ajal liikmesriigid, keda toetas Euroopa Keskpank, keda toetas osaliselt ka Euroopa Komisjon ja eriti härra Rehni ähm, liberaali meeskond äh, tahtsid äh, siia tuua sisse klausli, mis puudutab ennetavat rekapitaliseerimist, nimelt et äh, riigid võivad pankroti äärel olevad pangad välja päästa enne, kui pangad kokku varisevad ja et on siis finantsstabiilsuse huvides justkui liikmesriikidel võimalus siiski panka aidata Äh, ma olen natukene üllatunud sellisest lähenemist ja minu meelest on see vastuvõetamatu, selline ennetav teguses. teiseks, enam ei ole võimalik see, et äh, äh, pangad tegutsevad küll, on rahvusvahelised, aga siis väljapäästmise hetkel on justkui riiklikud pangad Äh, me oleme astunud äh, kriiside lahendamise osas föderaalsema süsteemi poole küll, kuid veel kor-, äh, suured pangad, kui nad satuvad raskustesse, neid hakkab siis juhtima riikide kon-, kontsern, mitte siis komisjon. härra Barnier, mul on üks kahjatsus siin ka. väga hilja tuleb see tekst sel, nende pankade kohta, kes on justkui varem olnud siis liiga suured, et neid põhja lasta need pangad, äh, äh, keda peetakse liiga suurteks selleks, et neid põhja lasta, peavad lihtsalt äh, lõpetama oma tegevuse ja mul on väga kahju, et seekord me selle tekstiga kaugemale ei jõudnud kui ainult siiani. suur tänu ja nüüd ECR-i fraktsiooni nimel saab kaheks minutiks sõna kolleeg Vicky Ford. suur tänu täna on meie ees uue reeglistiku kolm osa pankade jaoks. üks puudutab globaalset muutust see puudutab äh, mineviku vigade parandamist. minevikus oli nii, et kui pank äh, oli kokkuvarisemise äärel, tuli valitsustel otsustada, kas äh, hakata neid segaselt lahendama, neid panku, või paluda maksumaksjaid välja päästa. nüüd on siis süsteem, kus maksumaksja enam ei pea maksma selle eest, et panga tegevus lõpetatakse ja tegevus lõpetatakse nüüd korrapäraselt ja hoiused on tagatud. finantsmaailmas saab turvalisem maailm ja seda tänu G kahekümnes tehtud tööd. mul on hea meel tõdeda, et Bank of England ehk Inglise pank on seda äh, tööd vedanud ja see on nüüd vastu võetud ülemaailmse raamistikuna. suur tänu, kolleegid. ja teine osa on siis hoiuste tagamise skeem on täiesti õige et pangad mitte maksumaksjad peaksid arve kinni maksma ja mõned riigid on otsustanud äh, seda teha läbi hoiuste tagamise fondi äh, mõned teised liikmesriigid nagu minu enda äh, liikmesriik on otsustanud pangandus ähm, vabandust maksu panna peale ja see on toonud kaks miljardit naela meile sisse mul on väga hea meel et kõigile ei suruta peale ühte lahendust sellepärast et on erinevaid lahendusi mis on mis toimivad ja kolmas osa on pangandusliit euroala on otsustanud siin minna kaugemale ja otsused, mis seni langetati liikmesriigi tasandil, langetatakse nüüd Euroopa tasandil ja nad koondavad oma vahendid. ma saan aru, miks äh, arvestades euroala olukorda, äh, miks mõned liikmesriigid niimoodi otsustavad teha, aga Ühendkuningriik ja paljud teised meie fraktsioonist ei kuulu euroalasse. ja sellepärast on mul väga hea meel selle üle, et valitsustevaheline kokkulepe äh, toob äh, tulemüüri nende vahel, kes on euroalas ja need, kes otsustavad mitte osaleda, me ei koonda oma vahendeid euroala vahenditega. läbirääkimised saavad olema keerulised. Äh, kui meil õnnestub saavutada rahvusvahelised kokkulepped, kus neid on vaja, kui me suudame austada seda, et äh, mõneti on liikmesriikide erinevad lahendused kohased ja kui me mõistame seda, et mõned tahavad suurem, tihedamat liitu ja teised mitte, siis võib-olla tulevikus need läbirääkimised kulgevad paremini. suur tänu aitäh ning kuue nimel saab sõna proua Mattias, palun. suur tänu, proua president. kui finantskriis puhkes, siis äh, maailma liidrid hakkasid esinema erinevate deklaratsioonidega selle kohta, kuidas nad hakkavad reguleerima finantsturgusid, et, et äh, luuakse ähm, ranged reeglid selleks, et keegi enam ei, tulevikus ei seisaks äh, tulevikus silmitsi kriisidega. kakskümmend kuus protsenti SKT-st kulutati pankade päästmi-, päästmiseks. kõik need sammud on äh, astutud teosammul, äh, on tehtud liiga vähe, liiga hilja. me ei ole ähm, isegi me isegi veel ei, ei näe neid projekte, neid tulemusi, pangandusliit on ehe näide selle kohta, kuidas oma lubadusi ei ole täidetud. Äh, lubati äh, korralikult toimivat äh, süsteemi Euroopa finantssektori jaoks. nüüd luuakse selline superkeskpank, mis võtab endale kõik ülesanded, nii rahapoliitika juhtimise kui pankade järelevalve ning kõik muud ülesanded, mis tegelikult ei kuulu Euroopa Keskpanga mandaadi alla. selline süsteem ei ole demokraatlik, me oleme ehe näide sellest, sellisest süsteemist, mis on kõike muud kui demokraatlik. ning lõpuks nüüd püütakse luua kriisilahendusfond, aga seda ei teki enne kaheksat aastat, aga mis võib juhtuda selle kaheksa aasta jooksul? kaheksa aasta jooksul kindlasti paljud inimesed muudavad oma meelt, meie ei usalda teie lubadusi. me ei usu enam nendesse lubadustesse meil on vaja tõesti selliseid reforme, millest oleks kasu selleks, et Euroopa saaks korralikult toimima, meil on vaja tervikuna paremat fin-, finantssüsteemi. aitäh! ning nüüd saab sõna härra Paška EFT fraktsiooni nimel, teil on üks minut, palun. palju tänu austatud president, austatud volinik, meie riigis pangandussüsteem hetkel toimib hästi. samas, kui luuakse pangandusliit, siis võime ka meie seista silmitsi tõsiste probleemidega pärast kriisi domineerivad meie pangandusturul välispankade eh, filiaalid, nad on küll eh, sõltumatud, aga pärast seda, kui neist eh, saavad eh, filiaalid, eh, võivad sellega kaasneda meie riikide pankades need probleemid, mis tulenevad emapankades tegelikult. ning see tähendab seda, austatud volinik, et et ma, ma ütleksin, et, et pangandusliit oleks teema, millega ei tuleks tegeleda aga kindlasti ei tohi üle kanda emapankade probleeme tütarettevõtetesse. Need riigid, kus asuvad tütarettevõtted, ei tohi kannatada emapankade probleemide tagajärjel. ka sellele tuleb mõelda, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Sinclair, tundub, et teda ei ole saalis, liigume siis edasi edasi saab sõna proua Wortmann-Kool, palun, teil on kaks minutit. austatud president, mm, täna on mm, väga oluline päev eh, meie Majandus- ja Rahandusliidus. me loome alused Euroopa Pangandusliidu loomiseks ning kriisilahendus ja maksevõime taastamise süsteem on üheks selle süsteemi alustalaks. see kõik on väga oluline selleks, et taastada usaldus. usaldus on ju see, mis on pankade jaoks ääretult oluline. detsembris tuli nõukogu välja seisukohaga, mis ei olnud äh, vastuvõetav ja seda väga olulistes punktides, eriti selles osas, mis puudutab äh, liikmesriikide tegevust esimestel aastatel, mis tähendab seda, et äh, võib tekkida probleeme reeglite ühetaolise kohaldamisega riikides ja nüüd me oleme jõudnud olukorda, kus on välja töötatud süsteem, kus pankade pankroti puhul eeskätt ei pöörata pilkusid maksumaksjatele, vaid kõigepealt eh, tuleb eh, kahjum katta pankade aktsionäridel ehk ähm, pankade aktsionärid äh, peaksid mõtlema ka pikema perspektiivi peale kui ainult äh, kiire rikastumise peale. tahaksin väga tänada euroala juhti härra Tasselblumi, kes on väga olulist rolli mänginud ähm, selle süsteemi väljatöötamisel. austatud daamid ja härrad, äh, võtan siin viimast korda sõna meie selle parlamendi ametiaja jooksul. ma olen väga uhke selle üle, mida me oleme saavutanud oma ametiaja jooksul kahene pakett, kuuene pakett, eh, erinevad õigusaktid, eh, mis on olulised eh, finantssektori jaoks ja nüüd siis Pangandusliit. ma olen kindel, et me suudame taastada usalduse euro ja euroala vastu. majandus on kasvamas, tööpuudus on endiselt liiga kõrge, samas kõige selle kordasaamine võtab aega, oluline on see, et me liigume õiges suunas ja et äh, Euroopa Liit tervikuna ja liikmesriigid äh, suudavad äh, pakkuda seda, mida me oleme lubanud, see on väga oluline meie inimeste jaoks ja see on, loob kindla aluse selleks, et õitseksid VKE-d ja et tööd leiaksid kõik, eriti noored meie riikides, aitäh. Honorevole Sanchez. Um- aitäh, härra Sanchez Presedo poolteist minutit, palun. aitäh, proua juhataja. möödunud ametiajal võtsime vastu raportit kapitalinõuete kohta ja lõime Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi, et võidelda kriisiga ja selleks, et saada ka kasu Euroopa integratsioonist. selleks on meil vaja teha veel mõni samm edasi. praeguses äh, olukorras, kus siis on võetud hoiuste tagamise skeemi eh, direktiiv vastu, samuti ka pankade maksejõuetuse taastamise kriisilahenduse direktiiv, need oleksid eh, kaks sammu edasi, et kaitsta just hoiustajaid ja maksumaksjaid probleemidest, mis tekivad finantssüsteemis. see on väga oluliseks eelduseks, et pangandusliit saaks toimida ja see aitaks meil selle nõiaringi katkestada, eh, mis on riigivõla ja eraisikute võla vahel samuti parandaks see äh, Euroopa finantspoliitika ühtsust. me oleme teinud väga tugevat tööd, et luua ühtne kriisilahendusfond, mis võimaldaks ühtset tegutsemist Euroopa tasandil, kiirendaks edusamme ja me, me peame igal juhul tagama, et parlament oleks ka seadusandjana kriisilahendusfondi töös äh, kaasatud. meil on vaja ka luua ühine süsteem äh, hoiu-, hoiuste tagamise jaoks, me peame ka tegelema maksustamisega me, ja me looksime mitte ainult pangandus, vaid ka maksuliidu. aitäh. aitäh, härra Schmidt, poolteist minutit, palun proua juhataja, Pangandusliit võib olla üks kõige olulisemaid hääletusi, mis me kogu oma ametiaja jooksul läbi viime. me loome tugeva Euroopa finantsjärelevalve eh, ja Euroopa Keskpanka tugevdatakse nii, et eh, hoiustajad ei peaks maksma ja maksumaksjad ei peaks maksma pankade päästmise eest. samuti loome hoiuste tagamise skeemi ja pangandusliit on olnud algusest peale väga oluliseks elemendiks, et äh, taastada inimeste usaldust eurosse. Äh, inimesed arvasid, et äh, Kreeka peab eurolast lahkuma, kui me saime näidata, et see ei ole tõsi. inimesed ei, ei ole mõistnud, kui otsustavalt suudavad Euroopa institutsioonid kriisiolukorras reageerida. Euroopa on taastumas kõige suuremast äh, kriisiolukorrast alates kolmekümnendate aastatega. ja me oleme näidanud oma tugevust keerukatel aegadel. pangandusliit loob stabiilsust, kuid äh, reformid peavad jätkuma kiire, kiirel tempol. proua mm, eesistuja, mul on väga kahju, et äh, Rootsi on sellest süsteemist väljaspool, pangandusliidust väljas, ma arvan, et see ei ole hea ei, ei Rootsi hoiustajatele ega pankadele ja see vähendab Rootsi mõju Euroopa Liidus. ma tahan ka öelda, et see on minu viimane kõne saadikuna, suur tänu parlamendi presidendile, eh, suur tänu volinikule, ka nõukogu eesistujale, te olete ära teinud väga suure töö ja ma loodan, et ka minu riik liitub ähm, Euroopa Rahaliiduga lõpuks. aitäh! suur tänu, härra Kiigalt! proua juhataja, härra volinik, lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud kolleegid! pangandusliit on kindlasti suurim samm Euroopa jaoks edasi selle ametiaja jooksul, me oleme reegleid tugevdanud, meil on nüüd ühine Euroopa järelevalve meil on ka ühised reeglid kriisi lahenduseks ja see peaks tagama selle, et tulevikus ei pea mitte maksumaksja kinni maksma selle, vaid vastutus äh, printsiip jällegi kehtib ka turumajanduses. kuid sellega ei ole protsess veel lõppenud, on puudu veel kaks olulist elementi, nimelt finantsturgude äh, maksustamine äh, finantstehingute maks ei ole veel vastu võetud ja meil on teiseks ka veel see probleem, et mõned pangad on niivõrd suured, et isegi kõige kaunima kriisilahendusarhitektuuriga siiski jääb küsimus, kas on võimalik neid saneerida. nii et komisjoni ettepanekuid tuleb veel arutada ja need tuleb ka rakendada lisaks jääb endiselt üles küsimus, mis oli parlamendi roll. kõigi nende seaduseelnõude mm, puhul, mille siin oleme vastu võtnud, oli parlament selle poolt, et me jõuaksime tõhusama, euroopalikuma, demokraatlikuma mudeli äh, poole ja eelkõige, mis puudutab kriisilahendust, tegime ka suure sammu selles suunas edasi. ja sellepärast pooldame ka äh, seekord äh, seda seadusandlikku ettepanekut. kuid siiski peab ütlema, et valitsuste vaheline kokkulepe kujutab endast õiguse, Euroopa õiguse rikkumist äh, nõukogu poolt. ja mind teeb rahutuks ka see, et, et püütakse finantskomisjonis räägitud sellepärast aga püüaks see siis jällegi pankade vastutust vähendada, artikkel kakskümmend seitse seal seda, mis paneb pankadele suurema vastutuse, seda jällegi seatakse kahtluse alla ja selle vastu peab parlament äh, oluliselt äh, väga, väga mm, kindlalt olema, sest et äh, see õõnestab vastutuse printsiipi. suur tänu, härra Strajček, üks minut palun. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dobrý den suur tänu, proua juhataja, härra volinik, daamid ja härrad. jah, ka mina arvan, et panku tuleks karistada. panku tuleks karistada selle eest, et et nad usaldasid rohkem valitsusi, kellele nad äh, aastakümneid on raha laenanud, äh, selle asemel, et usaldada äriringkondi, alati on olnud turvalisem valitsustele raha anda laenuks. tulemuseks on äh, aga see, mis oli ette näha, totaalne kokkuvarisemine. täiesti õigesti ütles härra Venezuelos me peame pangandusinstitutsioonid riigivõlast lahutama, aga see on täiesti võimatu, sest see pangandusliit, ettepanek, mida me praegu arutame, ei äh, pane liikmesriike ratsionaalselt käituma üleöö. see ei pane neid äh, reformima äh, järsku kõike seda, mida tegelikult on isegi võib-olla võimatu reformida, pangandusliit minu meelest ei ole õige tee edasi suur tänu, järgmisena saab sõna härra Huntis, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, proua juhataja. kuus aastat tagasi nägime me kasiino majandussüsteemi kollapsi. see mõjutas absoluutselt kõiki. ja kuidagi õnnestus meil tollal leida ajal, mil äh, väga palju inimesi oli ilma tööta, tohutu hulk raha äh, olukorra parandamiseks. spekulaatorid, äh, spekulandid, vabandust, võisid vabalt tegutseda ja tulemuseks oli siis see, mida me nägime Kreekas, sinna tulid järgi Küpros, Iirimaa ja nii edasi, Sarkozyd, Barrosod ja kõik on ohvriks toonud Kreeka toonud äh, Kreeka ohvriks pangandussektori tulude altarile. samamoodi ka volinik Rehn on seda teinud. komisjon, nõukogu ja keskpank ja kahjuks ka meie koja enamus äh, on andnud pangandussektorile suurt leevendust ajal, äh, mil meil on vaja majanduse taastamist äh, on nüüd toodud pangandusliit sisse, see aga toestab ainult äh, nii-öelda zombipanku ja loob äh, sellise sektori, mis jätkuvalt mullitseb äh,, mullitab ja kriise tekitab. suur tänu, äh, järgmisena saab sõna kolleeg Helmer üheks minutiks. proua juhataja ettepanekud, mis meile täna on esitatud, nendest ei piisa euroala jaoks ja nad ei ole kohased laiemale Euroopa Liidule. ilma ühtse hoiuste tagamise skeemita euroala pankidele ei saa me rääkida korralikust pangandusliidust. arusaadavalt sakslased ei taha selle skeemiga liituda, sellepärast et nemad pida-, peaksid siis kinni maksma teiste riikide europankade külluse. meie Ühendkuningriigis ei saa näha seda, et Londoni City vabadust äh, sõidab lihtsalt üle Euroopa Liit oma nõudmistega. suurem probleem on ka äh, pankade väljapäästmised, äh, väärtuste vähendamine ja nii edasi, seda on küll kõike rakendatud euroalas pankade jaoks, aga see on ainult plaaster, asja probleem seisneb Euroopa Liidus. Ähm, see, et vanuritest Euroopa Liidu liikmed või liidrid on Ehm, jäärapäised seab ohtu uued põlvkonnad terves Lõuna-Euroopas. proua juhataja, nad on piisavalt kannatanud, on tagumine aeg euro kasutuselt maha võtta. Elmar, there is a blue card for you. Accept the blue card. Mr Helmer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 thank you. Well, thank you Vicky. suur tänu Vicky äh, alati hea kuulata mis sa ütled kui tegemist on suhteliselt väikse fraktsiooniga ja vähemuses euroskeptikuna kes on kogu projekti vastu siit euroopa liidust siis ei ole võimalik käia kõikides kohtades detailselt ükskõik kui olulised nad on. mul on suur privileeg äh, täna siin oma seisukohta väljendada ja suur tänu viki selle küsimuse eest. suur tänu järgmisena saab sõna kaheks minutiks härra gauzs. suur tänu, proua juhataja. austatud härra volinik, äh, nõukogu mul on väga hea meel äh, konstanteerida täna siin nagu paljud ka teised, välja arvatud võib-olla mõned äh, harmooniast väljas olevad hääled, et äh, meil on täna siin ees komisjoni väga julged ettepanekud, teie, härra volinik, lähenesite sellele asjale väga kindlameelselt. parlamendi ja nõukogu ja komisjoni poolt tehtud töö näitab poliitilist tahet väga kiiresti jõuda majandusliiduni Euroopas. me peame tervitama kõikide nende jõupingutusi, kes on sellesse asjasse panustanud, et äh, asi jõuaks vastuvõtmisele veel enne meie mandaadi lõppu. kalender oli tihe, äh, tehtud on seda kõike väga raskes majanduslikus kontekstis. meil õnnestus äh, selle mandaadi jooksul lõpule viia pangandusliidu samma, sambad, mis puudutavad järelevalvet ja eh, kriisilahendust eh, võetakse vastu ühtne kriisilahenduse fond ja lisaks sellele siis ka hoiuse tagamise skeem. Nende eh, eelnõude eesmärgiks on kõik tagada usaldusväärsus kodanike seas pangandussektori vastu ja relvastada nad pankade kokkuvarisemise korral vahenditega see on oluline usaldusväärsuse tagamiseks, finantssektori stabiilsuse tagamiseks ja me tahame vältida uute süsteemsete kriiside tekkimist. me tahame sisse tuua äh, selle, et pangad hakkaksid teenima majanduse huve. meil on õnnestunud äh, saada üle erinevustest äh, järelevalve osas või hoiuste tagatise koondamise osas. kõik see on ühtse kollektiivse tahte tulemus, me kõik oleme oleme tahtnud jõuda kõige parema tulemuseni ja härra volinik, äh, teie äh, olete väga suure osa äh, sellest tööst ära teinud ja tänane arutelu on tõesti nagu kirss tordil selle seadusandliku töö osas, mis te olete ära teinud, mis on tõesti olnud eeskujulik, suur tänu. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Peres, poolteist minutit suur tänu, proua juhataja, austatud äh, nõukogu, austatud härra volinik. Äh, Euroopa Liit äh, näeb seda, et kakskümmend seitse miljonit inimest on ilma tööta ja tõesti on aeg rünnata pankade eks-, ekstsesse, nad on te-, käitunud täiesti vastutustundetult ja mul on väga hea meel, et praegusel osaistungjärgul astume me selle väga määrava sammu pangandusliidu suunas mis lasub äh, kolmel sambal. ma tahaksin äh, härra hökmarki mis ei ole sugugi tavaline siinkohal tervitada äh, ta nimelt on leidnud väga hea lahenduse kriisi lahenduse korraks juhtu- juhtudeks kui pangad on pankrotistumise ääres äärel. väga oluline ja lihtne põhimõte on see et maksumaksja enam ei pea välja päästma panku mis on sattunud raskesse raskustesse 2016. aasta 1 jaanuarist kõigepealt aktsionärid ja võlausaldajad peavad nemad äh, kõigepealt äh, tasuma selle eest. suur tänu ka minu kolleegile Peeter Siimonile hoiuste tagamise skeemi eest. see skeem on nüüd siis tänaseks äh, harmoniseeritud, kui pank pankrotistub, siis on võimalik eurooplastel kuue päeva jooksul saada tagasi sada tuhat eurot oma hoiustest. lõpuks ometi oleme me selle lubaduse, mille juba ka ammu välja ütlesime, realiseerinud ja lõpetuseks suur tänu kolleegile kolleeg Liisa Ferreirale, tema on tänu ära teeninud, ta on aastaid selle asjaga tegelenud, suur tänu selle toetuse eest Äh, meie fraktsioon on teid selles võitluses toetanud, me oleme näidanud seda, et on olemas Euroopa mõõde, Euroopa mõõde, mis on teatud liikmesriikide lähenemisest tugevam, et on võimalik jõuda tõelise Euroopa pangandusliidule, et on võimalik murda see nõiaring äh, riigivõla ja öö, äh, pankade vahel, see on samm, mis lõpuks ometi annab meile võimaluse investeeringud taastada ja suur tänu, suur tänu selle eest, et te läksite asja iva juurde, see puudutab meid meie äh, kodanikke otseselt ja see puudutab kõike seda, mis on seotud töökohtade loomisega. suur tänu, proua juhataja. suur tänu, härra Klute, üheks minutiks, palun. aitäh, proua juhataja kõigepealt soovin samuti rõhutada, et meie seisukohast on Pangandusliit äärmiselt oluline samm õiges suunas, kui me soovime, et meil oleks valuuda ühtsus, siis on meil vaja ka vastavalt pangandussektorit selgelt reguleerida, tuleb majanduspoliitikat koordineerida ja seda ütlesime juba kriisi algusjärgus. kuid meil on siiski ka mõned kriitilised märkused. pangandusliidu eesmärk, eriti kriisilahendusfondi eesmärk on ju säästa tulevikus maksumaksjaid, et nemad ei peaks kandma kriisi lahenduse kulusid, kuid me ei ole kindlad, kas äh, see instrument on piisavalt varustatud äh, selleks. seda äh, saab tulevikus näha, meil on teatud kahtlusi. võib-olla on vaja seal tulevikus muudatusi sisse viia. ja teine väga oluline küsimus on see too big to fail või et liiga suur, et, et maksejõuduks muutuda. mida selle põhimõttega teha? ma loodan, et ähm, järgmisel ametiajal suudame me leida hea lahenduse sellele küsimusele, aitäh! suur tänu, härra Ferber, palun, pooleteiseks minutiks. suur tänu, proua juhataja, härra volinik, härra nõukogu eesistuja, lugupeetud kolleegid. ma äh, arvan, et viie aasta jooksul meie ameti, mis meie ametiaeg on kestnud, selle lõpus võime olla uhked, et äh, see, mida oleme lubanud Euroopa kodanikele, nimelt et loome stabiilsed finantsturud ja et äh, vähendame maksumaksja koormust pidevalt, kui sellised kriisid taas peaksid tekkima äh, pangandussektoris, selle eesmärgi oleme suutnud täita, me oleme suutnud luua Euroopa järelevalvestruktuurid, me oleme suutnud ka finantsturude järelevalve osas me hääletame täna selle üle äh, ka väga põhjalikud eeskirjad kehtestada ja et mitte üheski liikmesriigis ei oleks reguleerimata finantsprojekte ja finantsturge ja me suudame nüüd äh, panustada ka sellesse, et pangandussektor ise kannaks vastutust ja mitte maksumaksja ei oleks äh, päästja hädaolukorras minu meelest on tegemist väga suure edusammuga, väga suure eduga, mille oleme saavutanud selle ametiaja jooksul üheskoos. nüüd äh, paar sõna finantsturgude järelevalve kohta, kuna äh, hääletus toimub äh, niikuinii pärast maast arutelu, me oleme kaks aastat pidanud väga keerukaid läbirääkimisi erinevate nõukogu eesistujate ajal ja erinevate volinikega me peame töötama äh, selle nimel, et, äh, et ka et, et luua selline süsteem, mis ei sobiks mitte ainult Euroopa Liidule, vaid ka finantsturgudele mujal maailmas. suur tänu kõigile kolleegidele koostöös selle ametiaja jooksul, aitäh! suur tänu! härra Domenici, poolteist minutit. suur tänu, äh, proua juhataja, see on meie viimane istung meie ametil siin Strasbourgis ja me saame teha siin väikese vahekokkuvõtte, mis puudutab panku ja finantsturge ja nende kohta käivaid õigusakte. võib öelda, et, et üldiselt võib rahul olla tulemusega, vähemalt osaliselt. nagu juba ka täna on öeldud, suutsime palju head Äh, saavutada ja suur tänu kõigile kolleegidele, aga on ka varjukülgi. see töö, mida raportöörid on ära teinud äh, selleks, et kriisilahenduse ja, ja hoiuste tagamine äh, saavutada ja et kaitsta maksumaksjate huve, kui tihtipeale on aega liiga vähe, et otsuseid langetada ja neid ka ellu rakendada. mul on kahju, et meil selle ametiaja jooksul ei ole õnnestunud tegeleda äh, sellega, et et eristada siis erinevate pangatüüpide vahel ja see on üks suur ülesanne järgmiseks ametiajaks. me peame tegema ka midagi selle vastu, et pangad üritavad edasi kasvada hiigelpankades, meil on vaja sellist pankade järelevalvet, mis paremini toimiks, kontrolliks seda, mida teevad pankade juhatused ja me peame siin ka eristama suuremate ja väiksemate pankade vahel, eelkõige ka mis puudutab äh, krediidi ühist hoiu, hoiupanku, mille juured on siis kogukonnas äh, ja ennetus on väga oluline, nagu ütles juba Benjamin Franklin, suur tänu. proua Podimata, palun. suur tänu, proua president. väga oluline ja sümboolne on see, et meie viimasel täiskogul siin parlamendis me kiidame heaks pangandusliidu oluliste osade vastuvõtmise otsuse ühelt poolt siis äh, kriisilahendussüsteemi koos järelevalvemehhanismiga, mis loob äh, aluse selleks, et üle saada meie panganduse järelevalvesüsteemi killustatusest. Äh, terved pangad, hästi toimivad mm, pangad, mis lähtuvad läbipaistvatest selgelt sõnastatud reeglitest on väga vajalikud, eh, vältimaks olukorda, kus eh, viga, eh, vigade eest peavad maksma maksumaksjad ja see on väga oluline ka selleks, et tagada laenu andmise võimekus ettevõtjatele. Kreeka eesistuja on teinud väga suurt tööd selleks, et me jõuaksime kokkuleppele ja aitäh selle eest, et äh, nii selgelt tõite välja selle, et pangandusliit on kolmas sammas, sellest ei saa mööda vaadata. me peame looma ka ühise äh, hoiuste tagamise süsteemi Euroopa Liidus, äh, millele me oleme täna siin alust panemas ja ma loodan, et volinik Barnier, õigemini suur tänu tehtud töö eest et äh, ma äh, väga loodan, et järgmine komisjon jätkab alustatud tööd selleks, et äh, panna pangandussüsteem korralikult toimima. Dyson. suur tänu, proua Dyson, palun. austatud president, austatud volinik, kallid kolleegid kes oleks osanud arvata meie ametiaja alguses, et täna me eh, suudame välja kujundada pangandusliidu, kus meil on ühine kriisilahendus ja maksevõime taastamise süsteem, ühine hoiuste tagamise süsteem hoiustajatele. Ehm, aga selle ülesande me endale sead-, seadsime ning võime olla uhked eh, tulemuste üle. meil on nüüd käegakatsutavad konkreetsed tulemused, meil on selline ambitsioonikas, eh, samas teostatav plaan mis on nõudnud koostöövaimu siin parlamendi sees kui ka koostöö tegemist nõukogu ja komisjoniga. ning äh, me oleme tõesti saavutanud äh, edu ja näidanud neile, kes Euroopasse ei usu, et nad eksivad. Äh, me oleme astunud samme selleks, et lõhkuda seos pankade ja riigivõla vahel ning äh, oleme astunud samme selleks, et meie pangandussüsteem muutuks stabiilsemaks, töökindlamaks, loonud süsteemi lahendamaks ka pangakriise, taastamaks maksevõimet selliselt, et maksumaksjad ei peaks seda kinni maksma. tegemist on äh, terve suure hulga uute eeskirjadega, mida tuleb ellu rakendada aga see kõik on vajalik selleks, et taastada jätkusuutlik majanduskasv, et pangad saaksid teha seda, mida nad peavad tegema, ehk finantseerima ettevõtlust, andma laenu ning eh, üheskoos, koostööd tehes oleme me selle lahenduse saavutanud ning oleme näidanud, et Euroopas me oleme suutelised tormidele vastu seisma. aitäh, härra Kaaras, palun! lugupeetud proua juhataja, lugupeetud kolleegid, me oleme jõudnud tulemuseni, me oleme sõna pidanud, oleme selle mammutprojekti vastu võtnud äh, kriisilahenduse kohta. järg- ja me oleme astunud suure sammu Euroopa integratsiooni suunas ja tagatiste loomise suunas Euroopa kodanikele, mis on väga oluline. pangandusliit on meie tagatis selle jaoks, et maksumaksjad ei peaks pankade maksejõuetuse kaotamise puhul omast taskust seda kinni maksma. me oleme saavutanud selle, et pangad on stabiilsemad ja vastupidavamad kriisi vastu. uus, uus omakapitali, eh, uued omakapitali eeskirjad eh, tagavad, eh, et pangad on tugevamad ja uued eeskirjad, mis puudutab Euroopa Keskpanga, see äh, tagab hoiustada hu huve. samuti loome me suurema kindluse väiksematele hoiustajatele, sest neil makstakse kiiremini välja tagatud sada tuhat eurot seitsme päeva jooksul. luuakse äh, hoiuste tagamise fond äh, ning äh, nõude õiguste teisendamine on äh, kriisilahenduse fondi aluseks. sellega oleme me siis taganud selle, et ei kasutata enam maksumaksja raha selleks, et äh, maksejõuetuid pankasid päästa. härra volinik, Basel kolmes oleme ju ka pankurite mm, preemiate reguleerinud neljateistkümnendal märtsil kaks tuhat neliteist eh, need kriteeriumid eh, esitati eh, selle kohta, kuidas vastutus on seotud riskikäitumisega ja meie seadusandja, andjana lõime selged eeskirjad ja nüüd me nõuame, et järelevalveasutused ja ka Euroopa Komisjon teeksid kõik selleks, et ka ellu rakendada need reeglid. ja meie meelest kuulub selle juurde ka see, et kui pank on arvamusel, et kui kui mõni isik ei ole äh, riskikandja vastavalt äh, sellele määrusele, peab järelevalveasutus eelnev, eelnevalt äh, seda kontrollima see on selle kohal on meie jaoks suur eesmärk, suur küsimärk. me ei, meil ei ole vastuvõetav, et siin on sellised lüngad, me tahame, et see määrus ka tõesti ellu rakendaks ja sellepärast soovin kuulda teie seisukohta ja selget äh, positsiooni. aitäh. aitäh. härra Stolojan, teil on poolteist minutit aitäh, president. mina sooviksin avaldada tunnustust kõikidele raportööridele, kes on teinud tööd nende väga oluliste teemade kallal, mis on suunatud Pangandusliidu väljakujundamisele. tahaksin tänada ka nõukogu ja komisjoni, eriti volinik Barnier'd kogu tehtud töö eest senini ei usuta veel Euroopa Liidu võimesse lahendada enda ees seisvad probleemid. lubage meelde tuletada seda tõde, mis on kirja pandud Schumanni deklaratsiooni, mis on tänase Euroopa Liidu lähtealuseks, nimelt ühine Euroopa saavutatakse mitte üleöö ühe plaani alusel, vaid samm-sammult, mis äh, loovad äh, de facto solidaarsuse ja ma siiralt usun, et äh, Euroopa Liidu uued õigusaktid ning Rahvapartei soov muuta ähm, aluslepingut leiaks heakskiitu selleks, et kõik need edusammud, mis me oleme saavutanud, loomaks tõelist majandus- ja rahandusliitu, oleksid äh, tagatud ning et me suudaksime liikuda edasi veelgi tihedama liidu suunas. aitäh! härra Faia, palun. Teil on minut kõneaega. Äh, proua president. Äh, täna Euroopa Parlamendi täiskogul on ajalooline päev, kus äh, jutt käib äh, pangandusliidu loomisest, äh, selle loomiseks vajalike oluliste dokumentide heakskiitmiseks. tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile, komisjonile, volinik Barnier'le, president Barrosole, ma tahaksin tänada kõiki, kes on aidanud kaasa sellele, et me selle olulise saavutuse nüüd ja kokkuleppe lõpuks sõlmiksime. liiga kaua on pidanud maksumaksjad kinni maksma pankade vead. täna me oleme saatmas välja väga olulist signaali selle kohta, et nüüd olukord muutub, me keerame uue lehe, tegemist on sellise positiivse reaktsiooniga, mis muudab elu kergemaks meie ettevõtjatele, kes peavad laenudelt maksma väiksemat intressi Eh, me ei tohi lubada selliseid eh, erisusi, mis meil tänasel päeval on, meil tuleb kaitsta ka hoiustajaid, meil on vaja korralikku hoiuste tagamise süsteemi, need on ehm, olulisteks väljakutseteks ka järgmisele parlamendile, pärast järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. Eh, kuna võtan parlamendisaadikuna sõna viimast korda siin, siis ma tõesti tahaksin öelda, et et ma väga loodan, et järgmine parlament äh, astub veel täiendavaid järgnevaid samme selleks, et kaitsta hoiustajaid. tahaksin siiralt tänada kõiki kolleege selle töö eest, mida te olete teinud Euroopa heaks, äh, kogu selle aja eest ja, ja jõu eest, mille te olete äh, pühendanud. me oleme kindlasti saavutanud väga olulisi samme, mille eest tasub olla tänulik ja nüüd saab sõna härra Hübner yes.. Yeah. Uh, äh, proua Hübner, vabandust. Äh, austatud volinik, kallid kolleegid, tahaksin tänada kõiki neid, kes muutsid võimalikuks nende kahe õigusakti äh, vastuvõtmise. aitäh, et te saite üle lahknevustest, aitäh, et te toetasite siseturu terviklikkust Äh, aitäh äh, nende otsuste eest, mis äh, mõjutavad meie pankasid. me loome süsteemi, mis aitab kompenseerida ka seda probleemi, et mitte euroala riigid ei oma juurdepääsu ESM-ile ning ma usun, et nende õigusaktidega me suudame tagada võrdse kohtlemise nii euroala kui euroala väliste riikide vahel kiire vastuvõtmine on hea uudis. see, et kiiremini luuakse fond ning lõpuks muutuvad need ühiseks. ja ka EBRD osas on äh, tõesti äh, väärib rõõmustada selle üle, et me oleme leidnud tasakaalu asukoha ja päritoluriigi äh, õiguste ülesannete vahel Eh, pangandusliit on väga oluliseks eeltingimuseks selleks, et tagada stabiilne majanduskasv. aitäh, mm, kolleeg Langen, palun. aitäh, proua juhataja, ma tahaksin äh, tänada väga siseturuvolinikku tema töö eest möödunud viie aasta jooksul, ta on teinud suurepärast tööd ja ma mäletan veel väga elavalt seda, et tema eelkäija McRiivi alles viieteistkümnendal märtsil kaks tuhat üheksa esitas esimesed ettepanekud, sest kuni selleni ta parema merega käis ähm, hobuste võidujäämistel Iirimaal, nii et äh, seda silmas pidades suur tänu tõesti. sellegipoolest ma kardan, et ähm, pangandusliit ei ole mingi imevahendiga võlukepik, eriti mis puudutab äh, kriisilahendusfondi, siis see äh, loodi teisel õiguslikul alusel, kui parlament äh, enamuses oleks soovinud. nimelt see kriisilahendusfond ei lahenda mitte, mitte vanasid juhtumeid, vaid alles tulevasi ja, ja need vanad pankade maksejõudluse kaotamise juhud, neid peab endiselt lahendama riik ja seda kriisi lahendusfond seda probleemi ei äh, lahenda, mis puudutab rämpspanku äh, ja nende osalust, kuid äh, me ühtlustame eeskirju, kuid sellegipoolest ei toimu üle-euroopalist kohustuste nõude või on oluline, et et ei toimuks kahju jagamist, et liikmesriikide koda, teiste liikmesriigi kodanikud ei peaks maksma kinni mõne teise liikmesriigi pankade pankrotiminekut. ja on oluline ka, et viiakse läbi mm, siis, äh, on oluline, et ka testitakse asutusi, et enne kui nad võtavad kohustused üle, selles mõttes on pangandusliit oluline, aga see ei ole mingi võlukepik, aitäh. aitäh. nüüd oleme jõudnud mak-, vaba mikrofoni vooru juurde. kümme inimest on soovinud sõna, ma annan teile sõna, aga pidage kinni palun üheminutilisest kõneajast. proua Mekines kõigepealt, aitäh, proua president. aitäh, kolleegid Gunnar, Mariann, Corinne ja teised kõikidest fraktsioonidest selle suurepärase töö eest, mida te olete ära teinud. volinik, te kasutasite sõna, et tegemist oli tõesti äh, väga äh, nii-öelda ründava kriisiga, mis mõjutas äh, kõiki meie peresid, poliitikuid, ettevõtjaid igal pool üle Euroopa Liidu. kui me ei unusta ära neid arvnäitajaid, siis Iiri kontekstis te mäletate, et Iiri maksumaksja tabas kriis väga valusalt, see summa oli kuuskümmend neli miljardit ja me peame astuma tõesti samme selleks, et see ei korduks. tuleb ellu rakendada need sammud, milles kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal riigipead kokku leppisid, tõesti selleks, et murda see suhe pankade ja riigivõla vahel. siin räägiti eetikast ja moraalist mitte esimest korda seda, aitäh, et te kasutasite neid sõnu siin parlamendisaalis ja palju edu Eh, nii neile, kes ei usu projekti, kui ka neile, kes seda teevad. aitäh, härra Kelly, palun. Eh, eh. suur tänu, president. härra Karas ütles, et täna on meil tähtis päev Euroopa Liidus, kuna me oleme selja taha jätmas viie aasta pikkust tehtud rasket tööd, tahaksin tänada kõiki, kes osalesid, eriti volinik Barnier'd ja ma loodan, et, et ta saab selle positsiooni, mida ta väärib tänu oma tegevusele ja tööle, mida ta on viimastel aastatel teinud. ja mis puudutab hoiuste tagamise kava, siis see annab usalduse hoiustajatele tõesti, et see on väga hea. oluline on ka see, et pankurite boonuseid on kärbitud et siin on olnud edasiminekuid ja mainiti ka siin mõistet liiga suured lasta põhja. oluline on vaadata ka, et keegi ei muudaks ülearu, muutuks ülearu suureks, et ei saa teda enam põhja lasta. aitäh. kolleeg Plankovitš, palun. suur tänu, proua juhataja ma tahaksin tunnustust avaldada härra Barniele ja ma tahaksin austust avaldada selle töö eest, mille ta on teinud ära kogu selle kriisi ajal. ma tahaksin loomulikult tänada ka meie kahte raportööri. tegemist on kahe sammuga, mis aitavad Pangandusliidu üles ehitada ja see saadab välja väl- selge sõnumi olukorras, üsna tihti räägitakse sellest, et Euroopa Liit teeb liiga vähe. nüüd me saame siis keskenduda ennetavale tegevusele, finantsstabiilsusele ja meil õnnestub ka Euroopa kodanike jaoks minimeerida kriisidega seonduvaid kulusid ajal siis, kui mõni pangandusinstitutsioon osutub väljapäästmatuks selle direktiiviga me tõstame kindlasti ähm, kaitstuse taaset ja tagame stabiilsuse finantsturgudel ja institutsioonides. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Brender Kaast. suur tänu, proua juhataja kolleegid, mina tahaksin austust avaldada tööle, mille on teinud ära Elisa Ferreira. see, et ta on olnud nii pikalt pühendunud ja veendunult äh, töötanud selle nimel, et äh, ennetada neid äh, finantskatastroofe, mis on nii palju maksma läinud alates kahe tuhande kaheksandast aastast. mu kolleeg ütles, et see läks maksma kuuskümmend neli miljardit eurot, see on umbes nelikümmend protsenti meie SKP-st see kokkulepe nüüd toob meid mitu sammu edasi ehm, kohusetundlikuma Euroopa pangandussüsteemi suunas. meil on pankade järelevalvesüsteem ja kapitalinõuded, mis on karmimad, on meil nüüd ka reeglid lisaks sellele siis eh, raskustesse sattunud pankade tegevuse lõpetamiseks. minu meelest on tegemist eh, kõige olulisema seadusandlusega üldse, mis me selle mandaadi ajal oleme vastu võtnud ja ma lood-, oleksin lootnud, et me oleksime teinud seda varem ja liikmesriigid oleks lasknud meil minna kaugemale me näeme nüüd seda, et aktsionärid ja osanikud vastutavad pankade väljapäästmise eest ja kannavad kulud ja äh, pangalõivud tulevad äh, mängu sellise, juhtudel, kui pank tuleb äh, välja aidata. suur tänu, kolleeg Manka! v roku 2006 európski socialisti suur tänu. kahe tuhande kuuendal aastal esitasid Euroopa sotsialistid ettepaneku meetmete jaoks mis peaksid tulema kasutusele süsteemsete kriiside puhul tulevikus, kuid Euroopa Parlamendi parem koda ja Euroopa skeptikud on vastu olnud nendele ettepanekutele ja öelnud, et turg lahendab ise kõik, ei ole ju nii läinud. ja sellepärast tuligi pankroti äärel pangad välja päästa rahva poolt, kes neid probleeme ei tekitanud jah, turureeglid äh, küll on väga toredad, kui äh, pangad siis jagavad omavahel tulusid, aga rahvas maksab äh, kinni kahjud. ühed on ahned ja teised maksavad selle ahnuse siis kinni. see asi peab muutuma. tuleb ennetada moraalset ohtu, mida kujutavad endast pangad, kes sõltuvad riigi rahast. pankroti järel olevate pankade mm, kreeditorid ja, ja omanikud peavad ise need kahjud kandma. järgmisena annab sõna kolleeg Papadopoulou. suur tänu, proua juhataja. sellel nädalal tähistatakse Küprosel lihavõtteid. ja lihavõtte nädalal heidame meie siin kojas siis pilgu äh, oma viieaastasele mandaadile, et mida me oleme saavutanud ja mida mitte selles majanduskriisi kontekstis. aga see, meie saavutused on küll hale lugemine äh, eriti kui läheneda sellele äh, Küprose vaatevinklist. vaatame näiteks süsteemseid riske ja kõiki neid ettepanekuid, millest nüüd saavad seadused. suunatakse küll pilk tulevikku, jah, see on positiivne, aga mis saab sellistest riikidest nagu minu koduriik Küpros, kes peab äh, maadlema äh, selle äh, Kolgata, sellel Kolgata teel viimase mandaadi ajal. üks asi on küll suunata pilk tulevikku, teine asi on aga unustada ära selle juures kõik need, kes kannatavad täna ja praegu. suur tänu, kolleeg Tomasitš. suur tänu, Euroopa finantssektori tulevik on väga oluline Euroopa ühisturu jaoks, kuid ma arvan, et äh, seda ei tohiks tõsta kõrgemale kui maksumaksja kaitsmist, kelle poole pöördusid vastutustundetud valitsused, kui äh, kriis tuli kontrolli alla saada. taoline poliitika sobib pankadele, kes ainult toodavad uusi võlgu, äh, see poliitika on täiesti läbi kukkunud ja seega pangad ei tegele, tegelikult ei osale finantssektori stabiilsuse tagamisel. meie tahame kaitsta oma tarbijaid ja väikeettevõtteid sellise läbikukkunud äh, valitsuste ja pankade poliitika eest, pankade eest, kes panevad kõik tulud ainult oma taskusse. ja äh, oluline on see, et mina toetan seda ettepanekut sellepärast, et enam ei saa pangad äh, loota valitsuste rahale. suur tänu, äh, kolleeg Vuljanitš. suur tänu, proua juhataja. me astume praegu sammu õiges suunas, aga ajaloolise päevaga tegemist ei ole. ei ole midagi ajaloolist äh, selles, et äh, kriisi eest peavad maksma need, kes selle põhjustasid me näeme ju seda, et selle kriisi põhjustas pankade vastutustundetu käitumine. Nende krediidipoliitika oli täiesti äh, kohatu. Nad kulutasid raha, mida neil ei olnud. ja äh, maksumaksja pidi olema siis see, kes selle eest pidi maksma. nüüdsest siis äh, on asi muutumas. pangandussüsteem ei saa olla enam riik riigis ei ole nii, et nendel on jätkuvalt meie raha selleks, et oma virtuaalselt raha toota, mida tegelikkuses polegi olemas. ja me loodame, et tulevikus järgmine mandaat jätkab seda tööd, mida meie oleme teinud. suur tänu ja järgmisena sõna kolleeg Salavrakos austatud president, ähm, väga positiivne on see, et Euroopa Liidu tasandil mm, oleme jõudmas kokkuleppele mm, hoiuste tagamise kavas, mis toetab ähm, hoiustajaid, väikseid hoiustajaid ning ähm, võib öelda, et me oleme teinud äh, tõesti väga suuri jõupingutusi, aga lõppkokkuvõttes on ju oluline see, et me tagaksime selle, et kriisi eest ei maksaks kinni maksumaksjaid, vaid äh, see tuleks äh, aktsionäride taskust. tuleb äh, mõista seda, et, et tegemist on ka rahakriisiga ning meil on vaja kujundada olukord, mis ikkagi laheneks meil on tugev euro, see mõjutab paljude Euroopa Liidu liikmesriikide konkurentsivõimet ning meil tuleb äh, tähelepanu pöörata eurole ning unustada ei tohi ka äh, seda, mis on aset leidnud äh, sellel ajal, kus euro on olnud dollari suhtes tugev tahaksin tänada kõiki jõupingutuste eest, tahaksin tänada eeskätt volinik Barniet selle raske töö eest, mille olete ära teinud. Grazie, onorevole Morganti. aitäh, kolleeg Morganti, palun. aitäh, president oleme kuulnud, et kriisi ajal tuli panku välja osta selleks, et päästa äh, meie majandusi. aga me oleme jõudnud nüüd olukorda, kus, äh, kust ei saa enam tagasi pöörduda, pangad on muutunud nii suureks, et neid ei saa enam lasta põhja, ilma et äh, tekiks katastroof ja nüüd peavad maksumaksjad selle kõik kinni maksma. me töötame selle kallal, et luua süsteem, kus ikkagi äh, kinnimakseteks oleksid aktsionärid, aga me peaksime mõtlema selle peale, kuidas luua parem süsteem, et asi nii kaugele ei jõuakski. kolmekümnendatel aastatel Ameerikas astuti õigeid sammu ja ka meie peaksime minema seda teed, pangad peaksid minema tagasi oma juurte juurde, tegelema sellega, milleks nad on loodud investeerima reaalmajandusse ja kõik need finantsinstrumendid, millega on võimalik finantsturgudel spekuleerida, jah, kui nad tahavad, siis nad võivad spekuleerida, aga mitte meie rahaga, vaid oma rahaga siis sellisel juhul. aitäh, nüüd saab sõna volinik Barnier. suur tänu, proua juhataja Vä. väga pika tee oleme koos maha käinud kakskümmend kaheksa ja ma rõhutan äh, seda, äh, arvestades seda, mida öeldi Londoni City kohta, ega see kakskümmend kaheksa ei ole midagi juhuslikku. mina omalt poolt äh, ja, ja teie omalt poolt ja valitsused tahtsid teha koostööd ühtse turu ühtsuse tagamiseks ja selleks, et Äh, tagada stabiilsus ka Londoni Citysse, mis on väga suur osa meie ühtsest finantsturust. see oli pikk tee, see pikk tee sai alguse äh, ma äh, viitan siin sellele, et mõned ütlesid, et pangandusliiduni me jõudsime liiga hilja. struktuurireformidest, minu eesmärgiks oli luua kolm Euroopa asutust, järelevalve, La Rosieri äh, aruandele järgneks äh, Euroopa Väärtpaberite Amet, äh, pangandusjärelevalve, Sven Kiigold ja teised tegid selles osas tööd ja siis väga kiiresti, vähem kui kahe aasta jooksul jõudsime me euroala jaoks ja kõikide teiste jaoks, kes tahavad pangandusliiduga liituda, kõik on teretulnud, sealhulgas ka Rootsimaa ja teised riigid sellepärast, et on selge see, et euroala stabiilsus või see ebastabiilsus, nii nagu me oleme näinud viimase viie aasta jooksul, eh, tähendab tegelikult stabiilsust või ebastabiilsust terve Euroopa Liidu jaoks. ja seega see pangandusliit on eh, väga suur eh, osa stabiilsusest, Ferreira, Kiigold ja teised kõik on teinud ära väga suure töö, kuid Corinne Wortmann-Kool ütles täiesti õigesti, et eriti tuleb tunnustust avaldada siin Kreeka eesistujale, Äh, Dijsselbloemile, euroala eesistujale ja olulist rolli on märg-, mänginud ka Euroopa Keskpank kõikides nendes läbirääkimistes äh, härra Draghi äh, ja äh, Vitor Contanziu äh, asepresidendi juhtimisel ühtsed reeglid äh, selleks, et kaitsta maksumaksjaid selle eest, et nad peaksid pankade eest maksma, ühtsed kriisilahenduse korra reeglid, see on siis direktiivi reeglid, millele Gunnar Hökmark äh, ilmselt ka viitab, ähm, on meie ühtse, ühtne struktuur, struktuurne lahendus äh, Ehm, kolleeg Karl Pelts rääkis juba siin Solventsist, mis on sellega ju samuti tihedalt seotud ja Otmar Karas mängis väga olulist äh, rolli äh, makromajanduslike reeglite osas äh, pankade jaoks, mida on Euroopas kaheksa tuhat kolmsada. Need on kõik olnud struktuursed reformid riskide vältimiseks, järelevalve tagamiseks, selleks, et taastada vastutustunne ja vastutustunde esimene iseloomujoom on läbipaistvus, et on oluline, et kes teeb mida. seni ei ei ole olnud pangandussektoris eriti palju valgust, nüüd me seda valgust heidame sellele, et mida tehakse ja Maren McInnes, ma tooksin jälle uuesti välja sõnad moraalne ja eetika. see ei ole ebanormaalne, kui ma nendele viitan, on normaalne, et nende mõistete taha jõuab ka seadusandlus, mis teenib kõikide huve nüüd, kui ma räägin kodanikest, eetikast ja moraalist ja riskidest ja ma vastaksin siin härra Otmar Karasele selles täpses punktis, millest ta rääkis, nimelt äh, äh, tasud äh, kapitalinõuete direktiivi osas. ma tervitan seda, et te tehniliste normide osas, palkade ja tasude osas jõudsite kokkuleppele riskivõtjate osas, nimelt et nende osas hakkavad siis kehtima kapitalinõuete direktiivi reeglid. majanduskomisjonis toimusid arutelud ja ma tean nende aruteludele toetudes, Äh, seda, et parlament ja ma toetan teid selles, et, äh, et äh, juhid peaksid jääma välja sellest tehniliste normide rakendamisest ja meie toetame seda tõlgendust ja saadame selle kohta ka ametliku kirja, see on näide selle kohta, kuidas kodanikud ootasid meiepoolset reageerimist ja teie parlamendiliikmetena selle reaktsiooni ka tagasite finantsmaailm eh, enam ei usu, et kõik on neile jaoks lubatud, et neil on vabad käed teha ükskõik mida, nii nagu me oleme näinud seda kahekümne viie, kolmekümne aasta jooksul. ja härra Kosest te ütlesite täiesti õigesti, et finantsmaailm hakkab nüüd teenima reaalmajandust, mitte vastupidi. me oleme teinud väga tõsiselt tööd ja kuivõrd ma juba rääkisin kodanikust ja maksumaksjast, neid me oleme tahtnud kaitsta ja peaksin siinkohal viitama ka mõnedele öö, äh, dokumentidele, mille me oleme vastu võtnud nelja aasta jooksul, mis on tõesti suunatud kodanikele, hoiuste tagamine. see on äh, kodanikule suunatud äh, Peter Siimonilt, Prips proua Peres, põhimaksekonto öö, Äh, härra Klute tegeles äh, sellega äh, ja minu kolleeg, volinik on ka selle asjaga teinud, tegelenud edasi. nüüd in, investorite õiguste tagamine Olle Schmidt, härra Salbo ja Diego Feio raportid, need on kõik tekstid, mis mõjutavad inimeste igapäevaelu, mis on leevenduseks nendele miljonitele peredele, kes kannatasid manipuleerimise all, kes kannatasid selles, et nad ei olnud kaits-, kaitstud. ja veelgi enam, proua juhataja, äh, on mõtet viidata kogu sellele tööle, mis me oleme ära teinud viimastel aastatel, me oleme väga tihedat koostööd teinud ka öö, äh, sektoriga Äh, varipangandus, äh, rahaturufondid, RLH Trui vastutas selle eest, tuletisinstrumendid, Werner Langen võttis ka täna debatil sõna, suur tänu teie tänusõnade eest. Need on kõik sektorid, äh, kus käibed on kuskil kuussada miljardit eurot Äh, see kõik oli läbipaistmatu, nüüd on sinna heidetud valgust ja me tahame minna kaugemale. lühikeseks müümine, Philip Lamberts, äh, rahaturufondid, Markus Ferber viitas sellele, kuru, turu kuritarvitamine, kuru, turgude manipuleerimise vastu võitlemine Äh, selleks, et võidelda kõige suuremate manipuleerimiste vastu, Arlene McCarthy reitinguagentuurid, härra Domenicis, eurofondid, äh, äh, proua Ki-, härra Kiigoldi raport, proua Swinburne'i kinnisvaraturgusid puudutav ettepanek, tervitame ka aruandluskohustuse alast raportile härra Stolojani konglomeraatide raportit ja nii edasi ja veel siseturu jaoks mõned äh, seadusandlused, mis on väga olulised äh, äh, majanduskasvu jaoks riskipass nii-öelda, selle eest vastutas proua Lambert, härra Lamberts ja siis Euroopa et, sotsiaalse ettevõtja fond, see on sektor, mis loob töökohti koha peal, selle eest vastutas teie kojas proua Okoni ma reastasin kõik need raportid ja need kolleegid üles sellepärast, et tänu nendele inimestele, tänu juriidilisele tõestusele härra Barnier väga lahkelt viitab ka tõlkidele, see töö on ainult tänu neile olnud võimalik, aga see töö ei ole veel läbi me peame jätkama oma tööd näiteks benchmarkide osane töö, äh, härra Paldassaare raportid, äh, pankade struktuursed reformid. daamid ja härrad, ma tean, et kõik need asjad jäid viibima. Äh, ma arvan, et kõik ülejäänud tekstid, mis puudutavad kahte tuhat, kaheksat tuhandet kolmesadat panka, hoiuseid, rekapitaliseerimist ja nii edasi, tulevad nüüd riburada pidi järgi. Need on need detailid ja selles osas ma esitasin endale kogu aeg küsimust, kas sellest piisab. ma ütlesin jah, sellest piisab, kui need võetakse vastu peaaegu kõikide pangade jaoks, pankade jaoks ja kui nendest piitakse, peetakse kinni. vastus on aga ei, Euroopa kõige suuremate pankade jaoks, äh, kelle bilanss on teinekord äh, suurem kui selle riigi äh, eelarve, milles nad tegutsevad ja seega see ei puuduta mitte ainult neid panku, kus need, neid riike, kus need pangud asuvad, vaid see on süsteemne risk Euroopa jaoks ja sellepärast äh, ma tahtsin viidata nendele struktuursetele reformidele, mille eest te olete võidelnud. Äh, kodanikud on seda tahtnud, teie kodanikke esitate, see reform on teil südameasjaks ja minu meelest on väga oluline, on omavahel äh, riskid äh, riigi rahadest eraldada. on väga oluline see, et kõige spekulatiivsemad tegutsemised, näiteks äh, teatud kauplemismoodulid tuleb erastada ülejäänud süsteemidest, mis teenivad üldisemalt majandust daamid ja härrad, on oluline, et need, äh, et need, see seadusandlus rakenduks, on vaja seda parandada, kui see tuleb välja, et seda on vaja muuta ja tuleb tagada võrdsed äh, võimalused kõikidele ja me peame saavutama äh, paremad tingimused ka maailma tasandil. Euroopa Liit oli see, kes G kahekümnes nõudis muudatusi me oleme oma töö ära teinud, äh, me peame koos äh, ameeriklastega eriti, aga ka koos teiste partneritega G20-s tagama selle, et kõik teeksid ära ka oma töö nelikümmend üks äh, ettepanekut, vot sellega ma tegelesin mandaadi ajal, mõned arvavad, et see on liiga palju vankurid mina arvan, et äh, liiane oli see, et meil ei olnud reguleeritust, liiane oli see dereguleerimine, mille, mida kannatas välja Euroopa kolmkümmend aastat ja mis viis meid lõpuks selleks majanduskriisiks, meil on vaja õiglaseid reegleid, korralikku järelevalvet ja äh, riigipoolset äh, tegutsemist ja kõik fraktsioonid terves siin kojas on üht või teistpidi äh, osalenud äh, töös nende raportööridega, keda ma siin reastasin, ega ei ole siin praegu äh, eneseimetlemiseks aeg. Äh, Euroopas on väga palju inimesi, kes kannatavad, meil on veel väga palju vaja ära teha, kes peavad rabelema, mõtleme nendele inimestele me tahame just nende inimeste jaoks stabiliseerida finantsturud ja nüüd tuleb anda endast kõik selleks, et majanduskasv ja konkurentsivõime taastada. suur tänu! suur tänu volinikule. ja nüüd saab äh, sõna minister Venizelos, palun. aitäh, proua president, austatud parlamendisaadikud olles äh, Kreeka majandusminister äh, ilmselt äh, ühel ähm, kõige raskemal ajal ehk finantskriisi ajal, ajal, mil oli ohtu sattunud kogu meie pangandussüsteem, ajal, kui tuli märkimisväärselt vähendada meie avalikku võlga, siis isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et otsused, mida me langendame pangandusliidu valdkonnas koos ühise järelevalvemehhanismiga, on väga olulised, ajalooliselt tähtsad otsused, kuna me murrame selle seose, mille abil finantskriisist võib saada riigivõlakriis tegemist oli sellise nõiaringiga, millest meil tuleb nüüd äh, üle saada. me oleme loonud vundamendi äh, selleks, et äh, ehitada üles uus süsteem ja see tee ei ole olnud kerge. majandus- ja Rahandusliidu ülesehitamine nõuab jätkuvalt suuri jõupingutusi ning nõustun auväärsete parlamendisaadikutega, kes seda oma kõnedes rõhutasid, ei piisa sellest, et meil on ühine järelevalvemehhanism, ei piisa sellest, et meil on ühine kriisilahendussüsteem, meil on kõigil omad probleemid, kohad, kus me ei ole täiuslikud, meil on vaja ka hoiuste tagamise süsteemi Euroopa Liidu tasandil, mis tagavad selle, et meil oleks korralik terviklik ühine üle-euroopaline süsteem. ja kõige selle abil püüame me saada üle suurtest sisemistest eh, tasakaalunihetest Euroopa Liidu liikmesriikidest, eh, strukturaalsetest tasakaalustamatustest, mis mõjutavad meie rahandus- ja majandussüsteemi. Eh, kõige mm, suurem tasakaalustamatus, mis meil on hetkel, on intressimäärades mis toob kaasa suuri raskusi arengu ja majanduska saavutamisel erinevates riikides ning see mõjutab ka väga valusalt VKE-sid, kes vajavad laenuraha pankadelt. tihtipeale nad peavad äh, laenude eest maksma nii kõrget intressi, mis on võib-olla mõnikord kuuskümmend protsenti Kreekas kõrgemad kui Saksamaal näiteks ja see kõik mõjutab äh, siseturgu, see loob pingeid ja tasakaalustamatust siseturul ja veel üks suur probleem, mis meil on olnud Kreekas ja ka mujal, on see, et tõesti meil ei ole olnud seda eh, pangandusliitu ning eh, kapital on eh, nii-öelda põgenenud ühest riigist teiste ja teise ja seda mitte intressimäärade tõttu, vaid selle tõttu, et on selline tunne, et mujal on turvalisem ja stabiilsem ja selleks ongi meil vaja seda kolmandat sammat, sammast ehk hoiuste tagamise süsteemi mis aitaks meil üle saada äh, nendest kahest olulisest äh, tasakaalunihkest. ning äh, nüüd nende mm, päevade jooksul, mis on jäänud Euroopa Parlamendi valimisteni, on väga hea, et tegeletakse veel pangandusliidu küsimustega ning et tegeletakse küsimustega, mis on nii olulised Euroopa Liidu kodanikele need, kes täna on töötud, kannatavad, vaatavad väga tähelepanelikult selle suunas, mida me teeme siin, loomaks tõesti töökindlaid olulisi süsteeme, nagu seda on näiteks hoiuste tagamise süsteem, mis on eeltingimuseks selleks, et Euroopa majandus oleks tugevam ja konkurentsivõimelisem mis aitaks luua terveid tugevaid ettevõtteid ja mis aitaks meil saavutada olukorda, kus intressimäärad on tõesti konkurentsivõimelised. ehk me peame leidma vastuse küsimustele, kuidas saavutada uuesti majanduskasvu ja head tööhõivet. me oleme astunud samme selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu ning need on need küsimused, mis ei puuduta mitte ainult äh, pankureid äh, või, või neid, kes töötavad äh, majandussektoris või, või, või kes töötavad peenete finantsinstrumentidega, vaid me räägime küsimustest, mis on nii olulised meie reaalmajanduse jaoks ja, ja siin on vaja pankade abi ja see puudutab kõiki Euroopa Liidu kodanikke, eriti neid, kes on oma töö kaotanud, kes on ähm, võib-olla jäänud vaesusesse, nemad on need, kes meie tänastest sammudest peavad kasu saama. tahaksin avaldada tunnustust volinik Barnier'le eh, tema kindlameelsuse ja vastupidavuse eest. loomulikult me ei ole oma töödega jõudnud veel lõpule, me peame astuma veel suuri samme, eriti selleks, et eraldada pankades need osa, mis tegelevad investeeringutega ja need, kes põhifunktsioonidega, me peame looma ehm, hästi toimiva tugeva pangandusliidu, saavutama ees, eesmärgid, selleks tuleb eraldada investeerimispanga tegevus jaepangandusest ning tuleb tähelepanu pöörata ka pankades laenu andmiskvaliteedile ning meil on vaja äh, kontrollmehhanisme, järelevalvesüsteemi, mis üheskoos aitavad meil äh, saavutada seda, et investeeringud suureneksid, et tekiks majanduskasvu, et me saaksime üle sellest põhiprobleemist ehk tööpuudusest. asja mõte on selles, et äh, majandus ja rahandussüsteem oli nagu löönud lahku tegelikust majandusest, nad, nad läksid äh, seda teed, et, et kiiresti teenida, see tekkis niinimetatud kasiinomajandus. aga nüüd tuleb seda muuta, tuleb äh, luua selline tulevik, kus kõigil on võimalus, et me ei langeks kuristikku vaid äh, looksime võimalusi, kõikidele võimalusi pakkuva ähm, tuleviku. meil on ähm, üle saja kolmekümne süsteemselt olulise panga Euroopas. oleme läbi viinud vastupidavustestid, äh, hinnanud äh, pankade varade kvaliteeti ning oleme eraldanud pangad riigivõlgadest Äh, tegemist on äh, pankadega, äh, mille tuleb pöörata suurt tähelepanu, et selleks, et meil oleks toimiv, töötav, terve pangandussektor Euroopas, kus turul võivad olla riigivõlakirjad, kus portfellid oleksid hästi toimivad selleks, et toetada reaalmajandust me peame õppima nendest vigadest, eh, mis on tehtud eh, selleks, et eh, nõiaringist jõuda välja hästi toimivasse väärtuslikku tsüklisse ning see sõnum peab jõudma Euroopa kodanikeni, tuleb rääkida nendega asjadest, mis neid igapäevaselt puudutavad, need ei ole sellised abstraktsed ainult äh, pangandusteemad, vaid äh, inimestega tuleb rääkida selles keeles, mida inimesed äh, mõistavad ja mis neid puudutab. aitäh, austatud minister. ja nüüd saab sõna härra Höökmark, teil on kaks minutit, palun. aitäh, proua president, suur tänu, volinik Barnier, suur tänu äh, minister Venizelos, tahaksin tänada ka eelmist eesistujat Leedut, kes tegi võimalikuks selle, et nõukogu ja parlament jõuaksid kokkuleppele. nüüd oleme jätmas selja taha intensiivse seadusandliku tööperioodi, kus me tegelesime Euroopa pangandussektori ja pangandust puudutava seadusandluse tulevikuga me oleme püüdnud leida õiget tasakaalu eh, riigi rahanduse vahel ja selle rolli vahel eh, kogu finantssektoris. me oleme jõudmas uude faasi, kus meil tuleb hea seista selle eest, et eh, stabiilsusega kaasneksid ka kõrgenenud investeeringud ning tööhõive paranemine pangandussüsteem muutuks stabiilsemaks äh, tänu äh, nõudeõiguste teisendamise süsteemile, et äh, järgmisel korral, kui tekib kriis, oleks meie pangandussektor tugevam, vastupidavam ning meil tuleb hea seista ka selle eest, et meil oleks ühine seadusandlus liikmesriikides, et me oleksime usaldusväärsemad, me peame hea seisma selle eest, et, et Euroopasse tuleksid need investeeringud, mida siin vaja on, et tekiks majanduskasv, et maksumaksjad ei peaks lahendama pankade probleeme ning äh, avalik äh, sektor ei äh, peaks sekkuma selleks, et tagada süsteemi stabiilsust. ma usun, et nüüd oleme jõudnud faasi, kus meil on võimalik edasi liikuda. tundub, et see meede on pälvinud laia toetust ja nüüd tuleb hea seista selle eest, et see süsteem ka korralikult ellu rakendataks, selleks et tekiks tööhõive Euroopas ja majanduskasv. mul on väga suur au, et mul on olnud võimalus osaleda selles ettevalmistustöös. aitäh, härra Hökmark. ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Simon. lugupeetud härra juhataja, lugupeetud volinik Barnier, lugupeetud minister Venetsalos, eh, head eh, kaasraportöörid, variraportöörid, kallid kolleegid. minu jaoks on eriline au täna pärast viieaastaseid arutelusid Pangandusliidu üle äh, viia lõpule see arutelu siin kojas. juba arutelu alguses tõin selgelt välja Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni seisukoht ja ma ei taha ennast korrata, aga ma tahan väga selgelt anda sõnumi, saata sõnumi äh, väljaspoole sellest kojast. nimelt Euroopa on täna äh, algatanud millegi väga olulise kõigi kriitiliste häälte vastu, kes ei oleks meile panustanud pennigi kes ei uskunud meie jõudu. me oleme sellegipoolest suutnud algatada midagi väga suurt ja me oleme neil, neile kahtlejatele andnud õppetunni. täna Pangandusliidu lõpuleviimisega võtame me, nagu juba varem ütlesin, maksumaksjad eesliinilt ära. Nad, me anname riikidele kindlama jalga aluse panganduskriiside juhuks, mida kindlasti tuleb ette ka tulevikus. kuid me oleme nüüd taganud selle, et panganduskriisid toimuvad tulevikus äh, kindlamalt, selgemate reeglite järgi meil jääb veel piisavalt tööd ära teha tulevateks ametiaegadeks, tulevatel, tulevastel kolleegidel siin kojas on veel palju tööd, mida ära teha, kuid praeguseks on, praegu on tegemist väga olulise signaaliga eurooplastele. Euroopa on veel kord tõestanud, et just ka kõige sügavamates kriisides on ta võimalik, on ta võimeline äh, tulema neist kriisidest välja veelgi tugevamana. just kriisid on Euroopa, Euroopat edasi viinud ja samuti majandus- ja finantskriis viis Euroopat edasi. me tõmbame täna joone alla projektile, mis ei ole oluline mitte ainult Eurotsoonile, vaid tagab kogu Euroopale rohkem stabiilsust, kõigile Euroopa kodanikele. me liigume edasi. Muchas gracias, señor Simon. Se cierra suur tänu, härra Simon. ja sellega lõpetame ühise arutelu. täna kell kaksteist toimub hääletus. nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt ühine arutelu tooteohutuse ja tarbijakaitse üle. meil on kolm raportit proua Schaldemoselt, proua